daamid ja härrad. armsad kolleegid, me alustame pisut hiljem küll kui plaanitud, aga me ootasime siin üht kolleegi. kui ma teid väga palju segan, siis palun andke märku. ei ole probleemi, ma võin järele jätta siin, aga muidu alustame eile arutasime äärmiselt tähtsat teemat ja kõik teate seda meil on siin kõrged külalised, üks on veel puudu. minu ettepanek on, et me alustame peadirektori ettekandest, kes viib meid asjadega kurssi. siin ei ole vaja enam seletada, kui tähtis on ITER ja kui oluline on sellega tööd jätkata. probleem on selles, et kui ma asja õigesti näen, siis komisjon on väga huvitatud sellest, et ITER jätkuvalt eksisteeriks, et seda edasi arendatakse ja et me saaksime oma rahastamisprobleemidest jagu. me peame täna oma lahendustega natukene kaugemale jõudma ja me püüame nüüd saada olukorrast ülevaate um,. Um, ladies and gentlemen mu daamid ja härrad, head pärastlõunat, nagu ma viimane kord teiega kohtumisel siin ütlesin, mind määrati peadirektoriks uurimisvaldkonnas esimesel juulil ja ITER oli esimene teema, millega ma tegeles-, hakkasin ja ei ole ühtegi päeva möödunud, kui ITER ei oleks minu töölaual. nii et täna ma selgitan teile sellest, milline on asjade seis ja minu kolleeg, kes vastutab eelarve poole eest, räägib ka eelarve küsimustest ning mina koondan jälle tähelepanu rohkem juhtimisele ja kulude kokkuhoidmise poolele. sest me tõesti tahaksime teile näidata, kuidas me selle projektiga tegeleme ja nii, et meil kulud liiga suureks ei läheks ja me eelarvet ei ületaks. ja esimene asi millega ma tahaksin rääkida, on juhtimine. ITER-i juhtimisstruktuur on keeruline. ITER-i lepingu alusel ITER-i organisatsiooniline struktuur eh, peab vastutama selle eh, reaktori ehitamise ja käitamise eest ning samas ITER-i osapooled peavad tagama eh, tähtsad komponendid, samuti Äh, materiaalse panuse andma ning seda tehakse kõike vastavate agentuuride kaudu. Euroopa Liidu äh, agentuur asub Barcelonas, kes selle eest vastutav on ning hiljuti ametisse määratud direktor istub minu kõrval siin, minu vasakul käel. Euroopa Liit annab nelikümmend viis protsenti ressurssidest ehitamisfaasis ja üheksa protsenti annavad teised rahvusvahelised osapooled ning komisjon esindab ITER-i nõukogus Euroopa Liitu, eh, see on siis projekti juhtorganis ning tal on seal ka suuremad hääleõigused, samas kõik tähtsamad osud, otsused eh, sellises rahvusvahelises ettevõtmises nõuavad ühehäälsust. ja see tõsine struktuur eh, on kasulik kõigile osapooltele ning nõuab samas, et kogu juhtimine ja töökorraldus oleks tõhus ja seesugune teadustöö koordineerimine rahvusvahelisel tasandil on väga keeruline ja seda võib ka ju arvata. Euroopa eh, tasandil eh, Barcelona agentuur eh, loodi ühisettevõttena, see on tema juriidiline struktuur ja tema peamine ülesanne on hanked ja tarned ITER-i rahvusvahelise organisatsioonile. ta peab tarnima erinevad ITER-i komponendid, mida Euroopa peab omalt poolt andma meil on vaja tagada see ja praegu me ka kavandame eh, meetmeid, millega parandada projekti juhtimisstruktuuri. ja me oleme teile nüüd saatnud personali töödokumendi, mis võeti hiljuti vastu ja seal me panime kirja väga selgelt selle, kuidas me kavatseme äh, juhtimisstruktuuri ITER-i projektis parandada ja siin ma räägin nii hästi rahvusvahelist äh, organisatsiooni struktuuri, pean silmas, kui ka seda ühisettevõtte struktuuri, see ühisettevõte, mis asub Barcelonas. ja nüüd ma räägiksin kulutustest, see on teine äh, küsimus minu sõnavõtus. nagu te teate, projektis on tohutult kulud kasvanud aga tuleb ka meeles pidada, et ITER-i kokkulepe kirjutati alla novembris kaks tuhat kuus ja aluseks oli esialgne kulude hinnang, mis oli läbi viidud aastal kaks tuhat üks. nii et kulude prognoos, mis tehti aastal kaks tuhat üks, selle kiitsid heaks liikmesriigid ja teadusringkonnad. ja üks esimesi samme ITER-i organisatsioonil, kui ta loodi aastal kaks tuhat seitse, oli teostada väga põhjalik projekti äh, Äh, analüüs ja tugineti loomulikult kahe tuhande esimese aasta arvutustele ning see ülevaade, analüüs viis järeldusele, et tuleb kulude hinnangut revideerida. Äh, arvestades kuivõrd tohutult on kulud kasvanud, siis Euroopa Komisjon kohe kutsus üles eh, sõltumatuid eksperte ka hindama kulusid ja tõesti, sõltumatud eksperdid sellised kulude hinnanguga tegi ning aasta kaks tuhat üheksa keskpaiku kõik need välishinnangud lõpetati, viidi lõpule ning me saime üsna hea ettekujutuse sellest, mida kui palju täpselt läheb see tohutult mahukas rahvusvaheline projekt maksma ning kohe me andsime teile ka sellest teile teada kuna tohutult on kulud kasvanud, Euroopa Liit äh, on, peab nüüd üks koma neli miljardit eurot veel juurde leidma selle projekti toetamiseks. nüüd on meil teinud ettepanekuid, kuidas need puuduvad rahalised vahendid leida ja minu kolleeg räägib sellest. nüüd, mis puudutab projekti juhtimist. komisjon teeb ettepaneku, kuidas äh, tagada, et et juhtimine paremaks muutub. komisjon on teinud need ettepanekud, mis puudutab mitte ainult äh, organisatsiooni toimimist, äh, mis asub Barcelonas, vaid ka rahvusvahelise organisatsiooni toimimist äh, kõrgem juhtkond on nüüd paigas mõlemas organisatsioonis ja meil on nüüd kaks kaks tippklassi juhti, kes on näidanud, et nad on selliste projektidega rahvusvahelisel tasandil väga hästi kursis ja oskavad neid juhtida. Frank Brisco Barcelonas Fusion for Energy projekti eesotsas ja professor Mudajima ITER-i organisatsiooni peadirektor. tema siis tegutseb Kadarashis. härra Brisco teeb kõik, mis tema võimuses selleks, et Fusion for Energy, see Euroopa organisatsioon, mis on Barcelonas, panna oma ülesandeid täitma ja et see organisatsioon oleks tõhus, suudaks neid eesmärke täita ka organisatsiooniliselt ning saaks projekti korralikult oma juhtimise alla. meie töödokumendis, mille me saatsime teile eile õhtu välja, me räägime väga üksikasjalikult sellest, millised on need erinevad meetmed, mida me kavandame me tahame näidata, et meie eesmärk on üks, nimelt me ei taha, et tulevikus kulu väga suureks läheksid, et eelarved ületataks. me tahame, et seda rahvusvahelist projekti hallataks, juhitaks tõhusalt ja seda projekti on meil väga vaja selleks, et oma auahned eesmärgid täita energeetika valdkonnas ning CO2 heitmete vähendamise vallas. tegemist on projektiga, eh, millesse me ei saa investeerimata jätta. Frank Prisko istub siin minu kõrval ta on juba äh, valmistanud ette väga auahne tegevusplaani, me näeme juba ka selle mõningaid tulemusi. juba praegu näeme me, et äh, esimesed meetmed on rakendunud selleks, et äh, hankemenetlust parandada, kulud paremini kontrolli alla saada ning ma usun, me saame hiljem veel kord sõna näitamaks teile, et tõesti, me teeme kõik, mis meie võimuses selleks, et selle rahvusvahelise äh, keeruka projekti juhtimist parandada. palju tänu ja nüüd järgmisena annaksin äh, eelarve peadirektorile äh, sõna. Äh, kahjuks on tal väga kiire, ta peab pooleks juba jõudma järg-, läbirääkimistele, nii et alustame kähku. suur aitäh, härra esimees finantseerimisküsimusest. et lisakulutuste finantseerimine siis, mida on kindlaks tehtud minu kolleegi töö käigus, hakkas komisjon äh, seda tööd tegema väga keerulises eelarve olukorras tõttu leida, et leida piisav või sobiv finantseerimine eh, vajaduseks. eelmise aasta juulis me esitasime teatise nõukogule eh, samuti toimuvad arutlused ka liikmesriikidega ning eh, ka parlamendile esitati see dokument. et aastaks kaksteist, kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kolmteist et eraldised oleksid kaheksasada kuuskümmend miljonit eurot. mis jätab veel viissada nelikümmend miljonit äh, Äh, hilisemaks otsustamiseks. nelisada miljonit tuli siis, äh, siis põllumajanduskulutuste alt ja nelisada kuuskümmend miljonit tuli siis äh, rubriigi üks A all, alt siis seitsmendast raampro-, programmist ning äh, investeeringud suurenevad siis ühe miljardi osast äh, aastaks Va. vajadused äh, kulutusi suurendada on siis esitatud nõukogule ning on ka esitatud täpne kirjeldus selle kohta, kuidas me näeme üleüldist ITER-i rahastamist puudutab eelarve rubriiki kaks, see lubab meil, annab meil suuremahulise lisafinantseeringu, kus olemas, olemasolevad äh, rahad saab eraldada siis äh, sellele projektile. kui nõukogu ja parlament äh, nõustuvad siis juba praeguse eelarveprotseduuri raames võime leida äh, ITER-ile lisafinantseeringut äh, kahe tuhande kümnendaks aastaks veel. ning äh, finantseerimine siis oleks järgmine. rahad suunatakse ümber siis järgmiselt. rubriik kaks kaheksasada neliteist miljonit eurot. siis, siis rubriigist äh, viis suunatakse summad ümber Need on siis äh, palgakohandused, mida vähendatakse minimaalselt. ning, ning vastavalt vähenda-, siis hoitaks kokku äh, viiskümmend neli ja kolmkümmend üheksa miljonit eurot. samuti rubriigist kolm me saaksime kaheksateist miljonit ning viisteist miljonit äh, rubriigist üks A. ning li-, see lisa lubaks meil reageerida äh, globaalsele äh, siis ITER-i rahastamise vajadusele juba sellest sügisest ning see peaks andma Äh, siis äh, oleme vastavuses äh, nõukogu ja parlamendiga. see on see, mida ma võin praegu öelda, meie jaoks on oluline, et kõik need sätted võetaks vastu praegu. siis, siis praegu, kui käib paranduse ette, paranduseelarve kahe tuhande kümnenda aasta kohta ning arutatakse kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarvet kui me laseme käest võimaluse ITER-it äh, finantseerida ning äh, ei kasuta ära neid ressursse, mis meil praegu võiks olla olemas, siis me teame, et järgmisel aastal, äh, kus ressursse ei ole enam selliselt kättesaadavad on, on olukord hoopis teistsugune, suur aitäh! palju tänu ja nüüd annaksin sõna veel äh, Barcelona agentuuri direktorile härra Priskole. lühikeseks seisukohavõtuks ja teeme kiiresti, sest kolleegidel on veel paar küsimust. Uh, ma tänan, mul on hea meel öelda paar sissejuhatavat sõna võib-olla kaks aspekti. me tahame rõhutada järgmise faasi projektipõhist iseloomu. tegemist on tohutu teadusliku ettevõtmisega, aga järgmisel üheksal, kümnel aastal on siiski tegemist ennekõike ehitusprojektiga. enne kui ma alustasin oma tööd Barcelonas, toimus välishindamine ja öeldi, et ei ole Barcelonas piisavalt juhtimiskogemust ja kui ma ise oma silmaga mm, seda nägin, siis ma olin sunnitud nõustuma. nii et juhatuse ettepanekus, mis heaks kiideti oktoobri eh, alguses, on otsustatud siin juba muutusi teha, muutused on alanud, ma olen muutnud eh, ülesehitusstruktuuri, nüüd on meil projekti meeskonnad loodud, igaüks vastutab oma peamiste ülesannete eest, ma olen muutnud eh, teatud uut projektijuhtimise protsesse. isegi olen kaasanud mõned tööstusprotsessid. ja enne selle kuu lõppu ma kohtun kõigi kaheksa projektijuhiga, projektimeeskonna juhiga, et vaadata, kuidas on nad edasi liikunud selles uues raamistikus. ja lõpetuseks võib-olla tuleb ka personalimuudatusi teha. inimesed, kes vastutavad hetkel projektimeeskondade eest, praegu on nagu mm, ajutised kohusetäitjad, nii et tuleb lähikuudel ka nende osas otsused lõplikult langetada. ja tahan veel rõhutada seda, et ITER tegelikult hetkel liigub edasi. algus oli küll aeglane, seda aastal kaks tuhat seitse aga ma arvan, me kõik alahindasime seda, kui palju aega kulub selleks, et luua täiesti uued organisatsioonid Kadarashis ja Barcelonas. ning me ei mõistnud ka täpselt seda, kuivõrd oli vaja veel lõppviimistleda ülesehitust. Eh, aga see periood on nüüd lõpule jõudnud ja sel aastal me oleme ka juba päris ehitusfaasi jõudnud. <clears throat> me oleme juba sõlminud mõned suured eh, lepingud põhikomponentide osas ja kahe tuhande kümnenda aasta lõpuks eh, on meil lepingud ühe miljardi euro ulatuses välistööde teostamiseks. see on kakskümmend viis protsenti meie kogukohustustest eh, ehitusfaasis. kui te tulete Kadarashi, siis te näete, et hoonete ehitamine on juba alanud ja mõnede suurte hoonete skeletid nii-öelda on juba paigas ning tööd käivad üsna hea tempoga. ning sellega samaaegselt oleme hakanud juba lepinguid sõlmima Euroopa Liidu vabrikutes põhikomponentide osas, magnetmahutite kohta näiteks. nii et ehitustööd on alanud. palju tänu ja nüüd on meil veel nõukogu poolt härra Lamour. võib-olla te soovite mõne sõna ka öelda? Monsieur le Président, euh, honorable parlementaire, Monsieur le Directeur. härra esimees, euh, austatud euh, liikmed, direktorid, euh, suur aitäh, et, et te olete eesistuja sellele diskussioonile kutsuda. ma teen üsna lühidalt. kaheteistkümnendal juulil võttis äh, nõukogu vastu järeldused, kus me kinnitasime selgelt, et äh, ITER on tähtis. see kinnitus, äh, kinnitus ei olnud mingisugune ting-, oli tingimuslik. ning nõukogu ütles seda, et üleüld-, üleüldise finantseerimislaega tuleb siis vastavuses olla ning samuti me arutasime ka siis seda raha eraldamist äh, rubriigist üks äh, A-st ning samuti kasutamata vahenditest teha eraldised. nõukogu ütles seda, et summad ja detailid äh, or-, määratakse eelarve läbirääkimiste käigus ning need käi-, läbirääkimised käivad eile eile arutati esimest korda ITER-i kasu-, äh, rahastamist ning äh, äh, ma võin kinnitada teile, et me teeme oma parima, et leida kõige parem lahendus ning me oleme kindlad, et leiame lahendused ning eesistuja kinnitab ka seda, et me loodame, et komisjon täidab samuti oma rolli töö hõlbustamiseks ning me saame teile kinnitada, et, et me töötame ka kulude vähendamisega ning me, me tööt-, me, me teeme ettepaneku ka siis juhatajale muutmiseks ITER-i projektis beteiligten Institutsioon. ma tänan, nüüd on kõik osalevad institutsioonid sõna saanud, ma arvan, et kõik on äärmiselt huvitatud sellest, et ITER-i projekt jätkub. samas kõik kinnitavad ka, et me oleme väga huvitatud sellest, et eelarvest kinni peetaks. meil on siin neli-viis sõnavõtusoovi, ma oleksin teile väga tänulik ma oleksin teile väga tänulik, kui te püüaksite oma küsimused võimalikult lühidalt sõnastada. meil on probleem selles, et härra Jean-Jean peab meie juurest varsti lahkuma. kui küsimused on otseselt temale suunatud, siis ma oleksin väga tänulik, kui te teataksite sellest meile, et me need küsimused tooksime ettepoole. nii, muidu aga järjekorras, Ferreira, ma jah, palun teie. Mittlerweile haben wir zehn Wortmeldungen. Muchas gracias, presidente. Muy... jah, ma tänan. ma teen väga lühidalt. tere tulemast meie külalistele, ma tänan ka väga selgituste eest, mis nad jagasid. nagu meie esimees ütles, tegemist on väga tähtsa projektiga ja me tutvume sellega üha põhjalikumalt ning loomulikult me toetame seda aga me teame, et on olnud palju eh, rahalisi probleeme, eelarvelisi probleeme, juhtimisprobleeme, mida iganes. ja me ka kuulsime neist ja isegi need, kes väga toetavad seda projekti, on pisut murre, mures. Eh, nüüd, kus me teame probleemidest, tuleb otsustada, ka ära, milliseid muudatusi teha struktuurilises ülesehituses. aga nüüd selleks, et kaitsta uut mudelit, mida on ära tehtud viimastel kuudel, eh, tagamaks tõesti, et parlament taastaks oma usalduse teie vastu. millega te veenate meid, ma usun, et te olete talitanud õigesti, aga kuidas ära hoida probleemid tulevikus. ning loomulikult me vaatame ka põhjalikult arvud läbi ja praegu ei saa ma hetkel veel midagi eelarve kohta öelda, aga ma tõesti tahaksin teada teie tulevikuplaanidest, kuidas te taastate usalduse teie vastu? ja veel üks kummaline asi, kuna tegemist on niivõrd tähtsa projektiga, see on majanduslikult niivõrd oluline, aga samas on nii palju probleeme organisatsioonilise struktuuriga, eh, ka nähtavusega ja me teame ka, et oli juhtkonnaga probleeme. Eh, kuidas Euro-, Euraatomi eh, ka seoses projekt praegu on? Ähm, palju tänu, ma püüan teha lühidalt. kõigepealt jah, tõepoolest enamik saadikutest toetab projekti, aga sellele lisaks tuleb mul öelda, et me ei toeta mitte tingimusteta. minu jaoks on olulised kolm aspekti, me saime paari tunni eest dokumendi, kus me nägime tõesti, et komisjoni töödokument on olemas, siin on ettepanekud tulevase juhtimisstruktuuri kohta rahvusvahelisel tasandil seisukohavõttude jaoks, Euroopa tasandil ja ettevõtte tasandil. ma pean ausalt ütlema, et kahe tunniga me ei ole suutelised seda kõike läbi analüüsima, siin on no, aspekte, mis puudutavad Euroliit tõttu eh, siin on küsimusi, mis on vaja fraktsioonidel omavahel kooskõlastada. Eh, me näeme, et sammud lähevad õiges suunas, aga eh, need on alles plaanid. ma tahan näha selgeid juhtimissamme ja kui ma aus olen, siis neid ma tegelikult ei näe ja tegemist on eelarve küsimustega, ma tõepoolest ei usu, et parlament äh, oleks äh, nõus äh, ilma, et ta teaks, missugune struktuur täpselt on, missugune on järelevalvesüsteem, annaks oma nõusoleku äh, rahaeraldiste jaoks. siin on tegemist kahe lähenemisega, mis teineteisest sõltuvad. ma tooksin ka näite. siin on kahe tuhande esimese aasta numbritega tegemist. nüüd on tegemist teisearvulise baasiga, kuid me ei ole kunagi kahelnud nende numbrite õigsuses, aga me lugesime ka protokolli ja me näeme, et tegelikult järelevalve aastat lõikes on asi, mis tegelikult eh, ei ole laitmatu. me tahaksime, et me saaksime aktsepteerida meie poolt, teie poolt esitatud numbreid, aga tekib küsimus, miks need protokollid, mis meile on esitatud, ei sisalda järelevalve aspekte ja just nimelt teie sisekontroll on see punkt, mis puudub ja komisjon on väga palju aastaid lasknud sellel niimoodi toimuda Äh, siin on väga palju küsitavusi ja äh, ma tahaksin teada, kuidas neid kavatsetakse lahendada. Äh, ja meil on ka põhimõttelisi küsimusi eelarvega. kõigepealt, kas arvud on õiged? Need arvud põhinevad sellel, mida nõukogu juulikuus ütles ja kuus koma kuus miljardit endise väiksema numbri asemel, siin on tõepoolest tekkinud küsimus kuus koma kuus miljardit küll, aga miks meil ei ole seda kunagi täpselt selgitatud, milline on tegelikult mänguruum, millised on võimalused eh, selleks, et projekt niisugusel tasandil rahastamist leiaks. ja eh, teiseks, mis puudutab otseselt eelarvet, eh, komisjon ütleb, et novembris on võimalik veel leida eelarvereservidest vahendeid mina saan öelda ainult seda, et ma ei usu seda, et parlament oleks valmis niisugust asja aktsepteerima kui ta ei tea, mis on täpselt uued struktuurid me äh, saame ju äh, kanda vahendeid üle esimesest sambast. Äh, see on eelarve mm, menetluse raames võimalik, aga me peame täpselt teadma, millised on uued juhtimisstruktuurid ja millised on need uued numbrid ja millised on õiged numbrid. me ei ole selle ise alafinantseerimise probleemiga kokku puutunud mitte ainult viimase paari aasta jooksul, vaid eh, tegemist on ikkagi rahvusvahelise eh, projektiga, eh, siin on tegemist rahvusvahelise ettevõtmisega, sinna on kaasatud tehnilised komponendid ja samas on siia kaasatud ka riikide agentuurid, kõikide nende komponentide ühendamine toob kaasa väga suured kulud et tagada juhtimine rahvusvahelisel tasandil, on siin vaja muudatusi ja siit tekib küsimus, kuidas seda kõike edaspidi kavatsetakse rahastada, kus kui suured on täiendavad kulutused, kas need tulevad jälle seitsmendast raamprogrammist või tulevad need juba tulevastest programmidest? kas komisjonil või nõukogul on vastus niisugusele küsimusele? kui on tegemist niisuguse kulude suurenemisega, eh, eh, siis eh, see puudutab mitte ainult ITER-it, see puudutab ka Galileod ja muid tulevikku suunatud projekte, siin on vaja leida tasakaal ja kui meil on praegu tegemist puudujäägiga lähima paari aasta jooksul, siis võib-olla me tõesti suudame seda katta eelarvevahendite arvel, aga me ei saa ikkagi selleks teha massilisi, suuri kärbeid teistes projektides eelarvega saab nõustuda ainult sellisel juhul, kui me täpselt teame, millised on tulevased äh, struktuurid, milleks see raha läheb äh, ja seda me ei ole siiamaani saanud. Äh, minu teine sõnum on see, et need probleemid, mis ei ole tingitud praegu Euroopast, vaid mis tulevikus tekivad meil kõrgemal tasandil, me teame, et meil on vaja ühendada eh, väga erinevad komponendid, kuskohast leitakse selle jaoks raha ja meil on vaja ka selgelt eh, informatsiooni eh, selle kohta, missugune on seos seitsmenda ja kaheksanda raamprogrammi vahel. võib-olla praegu me saaksime ITER-i jaoks raha leida, aga kuskohast me leiame siis raha ülejäänud projektide jaoks? ja siin on vaja selget poliitilist mm, seisukohta, palju tänu! aitäh palun, kolleeg Juras. zelo podobno kot moja kolega, ki sta govorila pred mano, zato bom zelo kratka. tudi sama menim, da se mora. kolleeg Jordan, ja mina olen suhteliselt samal seisukohal kui me tahame selle projektiga jätkata, aga kui mulle öeldakse, et meil on neli miljardit puudu e, ja me tõesti ei e, tea, kuskohast me seda raha e, võtame, peale selle on ka, me ei tea, millistel tingimustel me peame seda raha eraldama. ma tahaksin komisjonilt rohkem informatsiooni saada selle kohta, millistel ting-, millised on need tingimused kõigepealt uus kalkulatsioon peab olema väga täpne, see peab äratama usaldust et teiseks peab olema tagatud, et täiendavad rahalised vahendid eh, eraldatakse tõepoolest tervikuna, mitte nii, et praegu eraldatakse üks osa ja siis pärast hakkavad arutelud selle üle, kas ikka ülejäänud ka eraldada. mul on kahtlusi raha ülekandmise e, suhtes. E, projekt on läinud kallimaks, projekt võib minna veel kallimaks, e, aga samas oleks vaja, et meil ei tekiks ajalisi viivitusi, siin on vaja head juhtimist, niisugust juhtimist, mis võimaldab seda, et projekt viiakse ellu tõepoolest nii, nagu seda praegu kavandatakse võib-olla see sisaldub juba töödokumendis kõik, aga nagu, nagu öeldud, mina ei ole seda töödokumenti veel saanud ja ma sain, ma sain selle äh, natukene enne seda arutelu siin ja ma ei ole jõudnud seda läbi vaadata põhjalikult. võib-olla äh, oleks mul parem ülevaade asjast, kui ma oleksin saanud selle dokumendi varem, ma oleksin saanud äkki esitada asjalikumaid küsimusi, aga mis puudutab nüüd äh, juhtimist ja muudatusi, mis on tehtud, eh, siis ma tahaksin teada, kas ka komisjonil on selle kohta seisukohad, et meil oleks tulevikus rohkem usaldust? Merci, monsieur le president. Euh, je voudrais, je voudrais rappeler effectivement euh, que ce võib-olla ma võiksin meenutada teile veel seda, et et tegemist on projektide, projektiga, kuhu on kaasatud veel palju teisi partnereid. ma ei suuda endale ette kujutada, et niisugune tulevikuprojekt, mis on suunatud tulevastele põlvkondadele, jääb poliitika taha me peame poliitikas aktsepteerima mitte ainult tänaseid vajadusi, vaid me peame mõtlema sellele, mis ootab meid ees. jah, loomulikult me juba rääkisime lisakulutustest, see on kõigile teada. komisjon selgitas kõike. mul on hea meel kuulda, et siin on veel võimalusi äh, leida kahe tuhande kümnenda aasta eelarves vajalikud rahastamisvahendid. ma ei suuda endale ette kujutada, et me ei oleks nõus neid vahendeid eraldama. see tähendaks, et me ei saaks oma partneritega koostööd teha, kuidas siis meie partnerid saaksid Euroopa Liitu usaldada, kui me ei leia neid vahendeid. küsimus on ka, on meie usutavuses kogu maailma silmis. me peame sellest ummikust välja pääsema. loomulikult äh, me kõik näeme, et ITER-i puhul ei ole alati olnud tagatud vajalik läbipaistvus, ITER ei ole võib-olla suutnud tagada kõige paremat kommunikatsiooni ja seetõttu me võib-olla ei mõista kõige paremini, miks need summad on kogu aeg aastast aastast kasvanud. tegelikult on see arusaadav, et kulutused suurenevad. aga oleks olnud parem, kui me oleksime saanud selle informatsiooni varem, aga just kriisi ajal, kui kõikidel tasanditel on vaja olla väga kokkuhoidlik ja ettevaatlik, siis me peame ikkagi silmas pidama seda, et ITER-i projekti on vaja edasi eh, arendada ja me peame eh, eraldama vahendeid just nendesse kohtadesse, mis, kus seda on kõige rohkem vaja. samas usalduse küsimus on äärmiselt oluline, me ei saa siin enam ratast tagasi keerata, me peame edasi liikuma. me oleme andnud oma nõusoleku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 kolleeg Micharan, ma tahaksin öelda, et meil on tegemist ikkagi pikaajalise investitsiooniga, meil ei ole tegemist asjaga, mis puudutab meie lapsi, vaid see puudutab ka meie lapselapsi. seetõttu me peame komisjoni ettepanekut tõsiselt uurima. Kadarašis käies jäi mulle selle projekti edenemisest tõepoolest väga sügav mulje. tegemist on tõepoolest projektiga, mida saab uhkusega näidata, aga me peame siin olema kindlad, kuhu me tahame liikuda. me peame mõtlema ka sellele, et tegemist on projektiga, kus Euroopa Liit on pioneeri rollis. me ei tohi sellest projektist loobuda. Jean-Jean juba oma tutvustuses viitas sellele ja ma leian, et see on tõepoolest väga oluline, et et äh, me alustame nüüd oluliste sammudega, meil on vaja leida rahastamiseks vahendid, äh, meil on vaja tagada eelarvedistsipliin, see ei ole siiamaani olnud äh, korras. kahe tuhande esimese aasta andmetel praegu projekti käivitada on vägagi riskantne, seetõttu ma paluksin komisjonil Mm, ja eh, teistel osapooltel eh, tõepoolest väga tõsiselt andmeid koguda ja koostada korralik plaan, kus oleks täpselt näha, missugused kulud meid ees ootavad. ka siis, kuigi ma tean, et see ei ole sugugi lihtne, eh, tegemist on ju pikaajaliste plaanidega, aga meil on vaja neid andmeid Ehm, siis on meil võimalik tõepoolest äh, aru saada asjadest ja projekti edasi arendada. Voilà. Merci, monsieur le président, de me donner la parole. Euh, aitäh, et te mulle sõna andsite. võib-olla ma ei ole nii entusiastlik kui proua Krustet selle projekti osas. ma toetan pikaajalist investeeringut see on suur kulu ja meil ei ole tegelikult absoluutselt mitte mingisugust garantiid, et teised programmid, nagu näiteks põllumajanduslikud programmid ja kliimamuutuste programmid, et, et nemad saavad piisava investeeringu selleks aastaks, järgmiseks või ülejärgmiseks aastaks, võib-olla me hakkame selle protsessiga otsast peale jälle. iga kord eh, peavad olema teised eh, projektid või programmid ohverdama eksperimentaalprogrammi jaoks. me vajame koheseid tulemusi, eh, koheseid tulemusi energiatõhususes tööstussektoris. meil on teised eh, uurimisprojektid, eh, mis on täiesti teistsugused. kas te usute, et on olu, et on mõistlik teha praegu otsuseid ja võtta kohustusi ilma igasuguse garantiiga? kas see on, kas te võite lubada, et see on viimane kord, kui te küsite sellisel viisil raha? mitte keegi, keegi ei ütle, me, ainult meie oleme siin öelnud ja me oleme ainukesena maksnud, keegi teine ei tee seda. aitäh, härra esimees. mitu punkti, kõigepealt eelarve. Te rääkisite Äh, rubriigist kaks. see on põllumajandusrubriik ja kui ma oleksin täiesti aus, siis mina poliitikana, mul oleks väga raske öelda põllumajandussektorile, et me võtame nelisada miljonit eurot selleks, et anda ITER-i projektile. see on midagi, mida me peame ka mõtlema. teiseks, te olete pannud viisteist miljonit eurot mis oli eelnevalt nähtud kliimamuutusele ja taastuvenergia allikatele. siis näiteks Van Brenti raportist tuleb see välja. kas on õige võtta välja see raha siis just sellest projektist ja anda ITER-i projektile? siis äh, viissada nelikümmend eurot, mis äh, lähevad äh, seitsmendasse, mis võetakse seitsmendast raamprogrammist Äh, aga teised fusiooniprogrammid, mis toimuvad Euroopa tasandil, kust nemad oma raha saavad? ma tõesti tahan selgitust selle viiesaja neljakümne miljoni euro kohta. kuhu see läheb, kas see läheb äh, Saksa fusiooni või Hispaania fusiooni programmi? jah, kõigil peab olema juurdepääs sellele informatsioonile, me tahame teada. teiseks, te rääkisite äh, Eh, lisafinantseerimisest, kuid te olete tegelikult ju rääkinud kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kolmteist aastatest, aga me vajame tegelikult eh, pikemaajalisemat perspektiivi, mis juhtub peale kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat ja minu lõpp, viimane küsimus. ma olen olnud Kadaraxis ise. see on minu valijaskond. Eh, tööd on al-, alustatud, töid on alustatud, nagu juba härra Prisko ütles, aga tööd al-, algasid ju illegaalselt ei ole olnud mingisugust avalikku uurimist ja kui te vaatate dokumenti, et otsus kahe tuhande kaheksandal juulil lubas äh, alustada ehitustöid äh, ITER-i hoonetega, siis kui te vaatate kolmeteistkümnendat oktoobrit, kolmekümnendat oktoobrit, vabandust, siis öeldakse seda, et avalik uurimus alg-, uurimine algab äh, aasta lõpus. nii et et töid alustati tö,, alustati ehitamist, aga uurimine viiakse läbi alles pärast. mis, millist usaldusväärsust te tahate saada inimeste silmis siis? kõigepealt peaks olema just see avalik äh, uurimine ja alles siis alustatakse töid. see ei ole äh, viis, kuidas töö, töid teha. meil on eelarve aastaks kaks tuhat kümme, teiseks see ehitis on äh, illegaalne ning ka demokraat-, mittedemokraatlik. noh, kõik leiad werden ähm.... nii, ma arvan, et need küsimused kindlasti leiavad vastuse. nüüd härra Castillo, palun. Gracias, presidente. En primer lugar, agradecer la, eh, la... aitäh, härra esimees. tänan kõigepealt selgituste eest. ma toetan eelkõnelejaid aga ma keskendun põhimõtteliselt sellele, mida te ise ka selgelt näitasite. see on ilmselge, et siin on tegemist juhtimisprobleemidega. algusest peale juba projekti käivitamisel, kui räägi-, räägiti läbi majanduslike aspektide üle ja pärast, kui hakati projekti juba ellu viima, on tekkinud pidevalt probleeme Äh, minu meelest on päris huvitav nüüd tulevikku vaadata. siin on selles halduse osas, mis on äh, pädev selle eest, äh, et mm, panna paika organisatsiooniline struktuur, ei ole teinud oma tööd nii, nagu vaja. meil on vaja taas keskenduda eesmärkidele igas firmas, igas organisatsioonis eh, on eh, juhtimine väga tähtis ja siin ei ole sellega kõik korras olnud ma toetan seda mõtet, et tegemist on väga tähtsa ja väga olulise projektiga, aga kui see ei edene, kui see ei toimi, eh, siis ma täiesti saan aru, et meil on väga raske veenda neid inimesi, kes kahtlevad projektis väga paljudes äh, valdkondades äh, on kahtlusi ja mul on siitkohalt küsimus, kuidas te kavatsete halduse küsimused lahendada, millistele instrumentidele te toetute, tänan. armsad kolleegid, ma katkestan nüüd küsimuste vooru, et äh, härra Žužel saaks vastata äh, siin on väga palju väga konkreetseid küsimusi, mis nõuavad kindlasti vastust, nii et me kuulame nüüd kõigepealt vastused ära. niisiis, palun Merci, Président. Je, je répondrai aux questions budgétaires et je laisse à mon aide. Suur aitäh. Ma vastan eelarve küsimustele ja jätan teised küsimused vastata oma kolleegidele. Äh, finantseerimine, kust äh, finantsid tulevad, äh, ma tulen tagasi nüüd selle rubriigi kaks juurde ja kus, kas me võtame raha põllumajandusest, raha, mida nad vajavad ka põllumajanduses ise, me räägime rahast, mida ei ole kasutatud aastal kaks tuhat kümme ära. me oleme jõudnud aasta kaks tuhat kümme lõppu ning need on äh, rahad, mis on olemas ja mida muidu antaks tagasi liikmesriikidele, kuna need ei ole kasutada, aga mida me selle asemel teeme, on see, et me, meil on olemas rahad põllumajandusrubriigis ja me oma õig-, kasutades oma õigusi, võtame selle raha ja suuname äh, selle Äh, ITER-i kulude katmiseks. nii et me ei suru alla ega ei vähenda Euroopa põllumajanduse rahasid. Need on rahad, mis on kättesaadavad ja olevad, olemasolevad juba aastal kaks tuhat kümme ning seda ei saa kasutada aastal kaks tuhat üksteist ehk siis peale kahe tuhande kümnenda aasta lõppu. see on väga oluline võtta vastu otsus enne aasta lõppu, vastasel korral on need finantsid või need fondid ja rahad äh, lõplikult kadunud. nii et meil on olnud siin võimalus kasutada seda raha sellepärast, et põllumajanduskulutused olid väiksemad kui kahe tuhande kümnenda aasta eelarves ette nähti rääkides nüüd äh, Äh, rahade ümberjaotamisest. ja minu kolleeg võib sellest detailsemalt rääkida, mida tehakse äh, seitsmenda raamprogrammi all. mina, mina võin lisada, on see, et see raha, kui me kogu eelarvega võrdleme seda, on see üsna väike raha, see on üsna väike summa see on väike hulk rahast, mis on äh, aastaeelarves ette nähtud. see, nii et see ei ole väga märkimisväärne summa. finant, finantsperspektiivi on muudetud kaks, äh, kaks tuhat kolmteist finantsperspektiivis ja igal aastal nähakse ette natuke, nähakse ette siis teatud summas finantseerimist seitsmendal raamprojektis. aga mis juhtub peale aastat kaks tuhat kolmteist? komisjon on võtnud väga kindla seisukoha selles valdkonnas, kus äh, liikmesriikidega olid väga rasked äh, arutused ning komisjon ütles seda, et ei ole võimalik, et teisi poliitikaid eh, ohverdatakse ühe poliitika heaks. seda öeldi välja väga selgelt juulikuus. me ei saa vähendada oma ambitsioonikust teistes valdkondades ning seetõttu me vaatasime eelarve kättes, eelarve võimalusi mujal, ehk siis eh, praegusel hetkel põllumajanduses. me ütleme seda, et tulevus, tulevik, eh, mida te rääkisite, on oluline, jah, äh, ühenduse eelarve ei saa finantseerida ülekulutusi reeglina. lahendus äh, tuleb leida, me ei saa jätkata sellist tegevust äh, mis puudutab ITER-it, siis ütles komisjon selgelt, et eelarve nii-öelda sekkumine Eh, on üks koma neli miljardit ülekulusid ja kui tuleb veel probleeme, siis, siis peab see tulema siseriiklikust eelarvest. eelarve kontrollis ütles komisjon seda, et peaksime, me peaksime vaatama seda, kas mingi, kas mingisugune spetsiifiline struktuur tuleks luua selliste suurte projektide jaoks, mida finantseeriks eh, siis eh, ühend-, finantseeritakse ühenduse eelarvest, seda me ütlesime me eh, minevikus ning me ütlesime seda ka oma eh, ettepanekus uue finantsperspektiivi jaoks. see oli see, mida ma soovisin hetkel öelda, härra esimees. ma tahan öelda seda, et me peame leidma lahendusele sellele probleemisele, et finantseerida üks koma neli miljardit Äh, ning äh, nõukogus läheb see üle, ülehomme arutusele. mul on hea meel, äh, oli hea meel kuulda, et nõukogus on teatud paindlikkus, sest kui me tuletame meelde juulikuus, siis nõuti täielikku ümberjagamist või täielikku lisaraha andmist siis rubriigist üks A, kuid nüüd on seisukohad paindlikumaks muutunud arvestades äh, hetkeseisu, äh, me peame, äh, peame tegema selle projektiga edasiminekut nii kiiresti kui võimalik. ma tänan väga selgete vastuste eest Thank you very much and um, um, just to from our ma tänan ja nüüd meie poole pealt ka mina vastan mõnedele teie küsimustele. kõigepealt ma tahan rõhutada seda, kuivõrd kõrgelt me hindame seda toetust, mida te omistate ITER projektile. tõepoolest, tegemist on projektiga, millega me ei saa tegelemata jätta. meil on vaja analüüsida meie lähenemisviise, vastasel korral meil saab olema tohutult probleeme energiavarustuskindlusega tulevikus, kui me seda praegu ei tee ning kindlasti ei suuda me täita siis ka oma keskkonna eesmärke CO2 heitmete vähendamise osas. nii et me peame uurima võimalusi ja tõesti, teie komisjoni liikmed ütlesid õigesti, tegemist on riskantse projektiga, aga kõik teadusuuringute projektid on ju riskantsed, aga me ei saa seda tegemata jätta. ja samuti äh, usaldus usaldusväärsuse küsimus, meie usutavus rahvusvahelisel tasandil. me oleme käivitanud selle projekti, me oleme võtnud kohustusi oma partnerite ees üle kogu maailma ja nad eeldavad, et me oleme liidri rollis ja nüüd näidata, et me ei ole pühendunud sellele projektile, oleks väga halb. ja minu kolleeg Jean-Jean ütles, et meil on vaja leida see üks koma neli miljardit eurot, aga kindlasti mitte raamprogrammi arvelt seda ütlesid paljud teist ka siin. meil on vaja tagada omalt poolt, et raamprogramm etendab oma osa selles projektis äh, ja hetkel üks koma neli miljardit on plaanis võtta raamprogrammist ja see ettepanek on hetkel mõistlik. aga nagu uus dire-, peadirektor luban ma, et sellist kulude ületamist tulevikus ei toimu ja ka eh, selliseid juhtimisprobleeme, nagu olid tulevikus, ei esine. ma tahan lõpetada kõik need vajakajäämised ja juba on rakendatud drastilisi meetmeid, me oleme muutnud rahvusvahelise organisatsiooni juhtimisstruktuuri ning samuti Barcelona organisatsiooni juhtimisstruktuuri ning need põhimõttelised otsused olid vajalikud me pidime õiged inimesed ametisse nimetama ja need ei ole mitte poliitikud, vaid isikud, kes suudavad juhtida selliseid keerukaid projekte nagu ITER-projekt. ja inimesed tuleb ametisse nimetada just nimelt pädevuse alusel ja need pädevused on väga muljetavaldavad. me juba oleme rakendanud meetmed ka selleks, et juhtimist parandada ja kulusid kontrolli alla saada. me oleme välja pakkunud need meetmed oma töödokumendis. juba eile saatsime selle välja, mõned teist said selle kätte täna hommikul, ma vabandan, et nii viimasel hetkel. aga ma hea meelega ka tulevikus arutan teiega seda dokumenti ja ma tahtsin lihtsalt, et siin täna juba see paber teil olemas oleks, et te mõistaksite, et me ei tule mitte ainult lisaraha küsima, vaid me oleme välja pakkunud ka omapoolsed lahendused selleks, et juhtimist parandada. üks asi, mis mulle meelehärmi valmistab, on järgmine. tänu härra Priskole meil on juba esimesed kulude kokkuhoiu sammud olnud ning tõesti, me näitame, et me tõsiselt tegeleme sellega. aga nüüd nõukogu ütleb, et kui te suudate juba praegu säästa, siis võib-olla teil ei olegi seda ühte koma nelja miljardit vaja, vaid hoopis vähem vaja. Äh, see on täiesti realistlik ettepanek, mille me praegu tegime. me teeme tõesti kõik, mis meie võimuses selleks, et ka ettenägematut uuteks asjaoludeks valmistuda, me hoiame kulusid kokku selleks, et katta kahe-kolme-nelja aasta pärast tekkida võivad probleemid nii et me tahaksime jääda selle maksimaalse kuus koma kuus miljardi juurde ning me palume selleks teie toetust, et me saaksime üks koma neli miljardit lähiaastatel. me ei saa lihtsalt lubada, et see projekt nurjuks. meie rahvusvaheline maine on siin kaalul ning eh, see on väga tähtis ka Euroopa energiavarustuskindlusele tulevikus, et me ei loobuks sellest projektist palju tänu, härra Prisko, kas te soovite veel paar sõna öelda? jah, palun. jah, ma võin paar sõna lisada, ma tänan. siin oli üks märkus, et eh, kas me oleme valmis edasi liikuma, võib-olla saate minust valesti aru, ma üritasin selgitada päris alguses seda, et ITER liigub edasi igal juhul. nimelt eh, praegu on alanud nüüd äh, ehitusfaas ja küsimusele, kas me ikka suudame edasi liikuda, olen ma öelnud, et me oleme otsustanud ellu viia vajalikud muudatused. me oleme hakanud neid juba ellu viima, võib-olla äh, kuus kuud kulub enne, kui nad tõesti rakenduvad, aga ma kinnitan teile, me liigume õiges suunas. kulude kohta küsiti ja küsiti, millised on garantiid et teist korda me ei tule teie juurde siia raha paluma. ma kinnitan teile. ma pean küll ütlema, et sellist liiki projektide puhul ei saa olla mingeid garantiisid küll, aga kaks aastat on nüüd läinud peaaegu sellest, kui meil need uued kulude hinnangud valmisid ja sellest ajast kõigepealt Äh, tuleb öelda, et need hinnangud ja arvestused kontrolliti üle mitmetes sõltumatute eksportide rühmade poolt ja sellepärast on nad teatud määral tõesed. aga äh, kaks aastat tagasi möödunud ajast äh, ei ole meil halbu üllatusi olnud, nii et me saame ikkagi tugineda nende kahe aasta taguste äh, Mm, hinnangutele. samas kolm-neli aastat tagasi oli kogu aeg halbu üllatusi, osa asju olid kulude hinnangust välja jäänud, me avastasime, aga pärast seda, kui need uued kulude hinnangud sündisid, ei ole selliseid ootamatuid halbu üllatusi olnud. ja kolmandaks, me nüüd tugineme juba lepingutele ja me eh, väga tähelepanelikult jälgime hindu ja me võrdleme eh, eh, tööstuses esinevaid hindu meie kulude hinnangutega ja seni on olnud eh, tulemus positiivne. Need lepingud, mida me sõlmime, tavaliselt on pisut väiksemad kui eelarves ette nähtud hinnangud. nii et peab ütlema, et need hinnangud on head ja võib-olla isegi pisut kõrgemad kui tegelikult, aga ma ei tahaks sellele eriti rõhku panna siin küsiti seitsme koma kahe miljardi kohta ja kuue koma kuue miljardi kohta. me võtsime selle vähenduse ette ajal, mil see välja pakuti ja seitse koma kaks miljardit eurot sisaldas ka juba ettenägematud asjaolusid. kaheksasada kuuskümmend miljonit ja nüüd me vähendasime selle summa, mis tähendab seda, et ettenägematuteks asjaoludeks meil mingeid varusid ei jäänudki Äh, väga lihtne oli tol hetkel selline kärbe teha, aga igasugune sellise mastaabiga projekt vajab sellist varu ka ettenägematute asjaolude jaoks. ja viimastel kuudel me oleme sõlminud lepinguid äh, ja kõik on olnud väga positiivne. hinnad on olnud allpool, kui me arvasime, aga see tendents võib ju pöörduda nii et tähtis on, et meil oleksid siiski varud ettenägematuteks olukordadeks. kui meil õnnestub järgmisel ajaperioodil kulusid kokku hoida, siis oleks mul auahne soov see kokkuhoid riskifondi paigutada, et me suudaksime toime tulla tulevaste probleemidega, ilma et me teie ette peaksime siia tulema. Related... ja veel üks küsimus puudutas äh, häiresüsteemi ja võimsust. ma arvan, et projekti juhtimise standardprotsesside kaudu saab vastuse nendele küsimustele. Need protsessid võimaldavad meil näha ja teil näha, kuidas projekt, projekt edeneb. kas me oleme ikka teinud ära töö, mida me lubasime, et me selleks ajaks teeme ja kas me oleme ka maksnud Eh, nii palju selle töö eest, kui me alguses ütlesime, et me maksame. on standardvõtted, eh, mida kasutada nüüd, sest alates me hakkame seda ka tegema, tagamaks, et ei ole selliseid pimedaid perioode, kui me ei tea, mis toimub. ja lõpetuseks illegaalsuse aspekt, eh, mis puudutab töid Kadarashis mm, me ei suhtle Prantsuse ametivõimudega, seda teeb rahvusvaheline organisatsioon, mis paikneb Kadarashis. aga ma kinnitan teile, minu teada ei ole mingisugust illegaalset tegevust, meil on olemas ehitusload nendele hoonetele, mida me seal rajame. kas tuleb veel mm, lubasid taotleda, hea meelega arutan teiega seda. palju tänu, nüüd meil on veel paar sõnavõtusoovi, palun. Enfin le Parlement est saisi. suur aitäh. lõpuks te küsite parlamenti, meil on võimalus arutada parlamendi, nõukogu ja komisjoniga seda teemat. mul on mõned küsimused. kõigepealt, ITER töötab. see on Tokamaki tehnoloogia. see töötab suures osas te näete, see, see on siis tehnoloogia, mis, mida, kus toimub sulatamine ning väga ka-, sageli projekt äh, siis jätab tehnoloogilise poole varju. Venemaa oli selle projekti südames Korea koos Gorbatšoviga te-, alustas seda programmi, Brasiilial on palutud seda, selles projektis olla. aga Euroopa Liidu Aasia tippkohtumisel ei räägitud sõnagi sellest äh, koostööst. miks me ei räägi Hiina või teiste osapooltega, äh, tudengid, kes tahaksid äh, toot-, osaleda selles projektis, miks me ei küsi oma Hiina äh, Eh, Hiina kolleege eh, jagada meiega mingeid probleeme, siis, eh, siis eelarveprobleeme meiega. kahjuks üks kõneleja on lahkunud, kuid me ikkagi peame vaatama küsimust teistmoodi, me ei saa võtta ühest rubriigist raha teise rubriiki, me peame, me peame, meil peab, meil on olemas äh, nii-öelda ülejääk teatud rubriikides igal aastal ja me anname selle liikmesriikidele sellisel juhul tagasi. see on äh, siis see ülejääk. me ei anna seda ühest rubriigist teise eelarves me vajame investeeringute rubriiki, samuti ka toimimistegevuste äh, rubriiki, äh, investeeringud nagu Galileo, äh, vesi, energia, kosmose valdkond, Euroopa peab investeerima nendesse valdkondadesse. komisjon ei ole piisavat tööd teinud, nii nagu juba nimetati ka ära siin ning me saime täna aru, et järgmiseks eh, finantsperspektiivis tehakse ettepanekuid ning eh, kui me, me ei räägi ainult kahest-kolmest aastast, see on projekt, mis, eh, mis läheb läbi mitme finantsperspektiivi ning see on investeering meie tulevikku. Äh, äh, vabandust, proua Trautmann. Beaucoup de, de questions ont été soulevées. Suur aitäh Äh, mitmeid küsimusi on juba tõstetatud, kuid eelarve. kas ma võiksin öelda seda, et pole midagi hullemat äh, projekti jaoks, kui kui äh, kogu aeg näha ja võidelda pro-, finantsprobleemidega. kui finantsprobleemid varjutavad juba projekti, on kõige hullem see. me toetame projekti, kuid meil on teatud tingimused, me peame saama finantseeringu, mis on pühendatud projektile ja mis äh, ei tule meie eelarvest. Äh, ei tähenda seda, et kuskilt võetakse ära ja antakse rohkem ITER-i projektile. Äh, riigi või avalike rahade kasutamine näiteks. kui me räägime näiteks piimatootjatega või teiste põllumajandusinimestega, kuidas te saate neile selgitada, et põllumajandusfondid, mida ei ole kasutatud ja samal ajal me räägime vähendamistest ühtekuuluvusfondis, kuidas me saame neile selgitada, et meil on olemas projekt, mis on äh, väga viiv-, pikalt viivitatud ning see viivitus äh, kasutab tegelikult, või see projekt sellise suure viivitusega tegelikult kasutab põllumajandusrahasid. teine tingimus äh, riiklike rahade kasutamine, see ei ole, see on strateegia probleem, me oleme öelnud komisjonile, et me, te peate tegema ambitsioonika plaani. see on peamine probleem siin see on võimalus. me, me peame, vajame mitmeaastast eelarvet, kus on ette nähtud ettenägematud kulud. ja kui te ütlete, et üks koma neli miljardit on vaja, siis on see eesmärk, mida, millega peame tegema tööd, me ei saa lihtsalt öelda äh, seda, mida nõukogu teeb, me ei saa panna kõike kas rubriiki üks, üks, üks, kaks, me peame midagi tagasi võtma äh, võib-olla kuskil me saame tulevikus võib-olla näiteks kuskilt kokku hoida, see ei ole õige. me peame äh, tegema tööd, koostööd nõukoguga ning kindlustama seda, et äh, komisjon äh, siis nii-öelda allkirjastab eraldi rahad komisjonil. kui komisjon tahab saada parlamendi usaldusväärsust, siis me peame olema võimelised mõõtma Äh, äh, ja kindlustama seda, et poliitikad äh, tagaksid jätkusuutliku arengu nii põllumajanduses, teadusuuringutes, energias ning me tahame saavutada oma eesmärgid ka nendes valdkondades. Jaapan investeerib uuringutesse, USA, igaüks, isegi Hiina investeerib uutesse tehnoloogiatesse, meie siiski meil läheb peaaegu kogu eelarve ühe üksiku projekti jaoks. meil oli Galileo projekt, seal, ka seal on probleeme. me peame tegema siin ära finantsotsuse äh, ning me peame saama selgeks, mis on meie visioon. komisjon peab olema rangem ning äh, vastutama ning äh, kindlustama selle, et inimesed, kes vastutavad projekti eest, täidavad oma kohustusi komisjonil on mand-, mandaat ning, äh, ning see tuleb, äh, probleemid tulevad äh, lahendada koostöös nõukogu ning komisjon, ning parlamendiga, vabandust. ma usun, et see saab teoks. Thank you very much uh.... suur aitäh. mul on kolm, kolm küsimust mul on äh, siis ka üks küsimus äh, Belgia eesistujale ja ma alustan sellega. Äh, kui nõukogus toimub arutelu juriidilisest alusest, kuidas seda finantstehingut nii-öelda teha, siis meie mõtlesime, et me saime aru, et nõukogu nõus, keeldub, keeldub kasutamast kahe tuhande kuuenda aasta juriidilist baasi kuid kasutab, eelistab kasutada siis artiklit kaksteist. ja, aga ma tahaksin teada täpselt, kus me siis praegu juriidiliselt oleme või milline on see juriidiline alus. kulude teema. Te ütlesite, et te olete kaasajastanud äh, teatud kulusid hiljuti. kas te saaksite meile anda mõned detailid, detailsemad andmed? Äh, näiteks püsi, näiteks püsikulud funktsioneerimiseks ja samuti ja samuti reaktori nii-öelda lammutuskulud, sest need on juba, need olid äh, määratud kahe tuhande esimesel aastal juba, aga me ei ole näinud dokumenti, mis ütleks, millised on need kulud äh, hetkel. kõik ülejäänud kulud, äh, kõik investeeringute kulud on täiesti, täiesti käest läinud nii et me oleksime üllatunud, kui kahe tuhande ühe, esimese aasta äh, e-, hinnangud äh, siis reaktori lammutamiseks ning äh, toimimiskulud oleksid äh, ikkagi veel sarnased kahe tuhande esimese aasta otsusega. läbipaistvus on väga-väga-väga oluline, sest äh, teisel äh, juhul ähm, te siis nii-öelda varjate väga suuri muutusi ja suurenemisi kuludes teine küsimus puudutab siis seda, et see projekt on, on vajadus. me peame seda tegema, kui, kui mina, ma olen hästi äh, invest-, informeeritud, et ITER on ainult esimene etapp peale ITER-i äh, kahe tuhande, kaks tuhat nelikümmend viis, nelikümmend viis, viiskümmend on järgmine demoreaktor ja nagu ma olen aru saanud, see ei saa olema mitte Euroopas, vaid Jaapanis ja, ja ainult pärast äh, seda, kui demoreaktor on olnud edukas, et me võib-olla näeme esimesi kommertsrakendusi. ning ma võin täiesti öelda, et enne kahe, enne kahe tuhande üheksakümnendat või kahe tuhande ühe, esimese, kahe tuhande sajandat aastat ei näe me mitte mingisuguseid kommertsrakendusi sellele projektile. ning teades seda, ja see on selline kibe reageering äh, Odiil, härra Odiile, see on ka teile reageering, meie oleme rohelised, me oleme teaduse poolt. aga kui ma pean lahendama globaalse energiakriisi ja globaalse kliimakriisi, siis kas keegi on arvutanud, mida tähendaks vist äh, viisteist miljonit ja kolm tuhat äh, uurijat ning äh, võtta kontsentreeritult päikeseenergia näiteks tõhusale elektrimootorile, null majadele, orgaaniline TV ja teha selle kohta rahvusvaheline projekt, ma olen üsna kindel, et sellega meil oleksid meil, äh, meil oleksid tulemused ja palju laiemad tulemused ning ma arvan, et see oleks täielik nullversioon, äh, millega võrrelda ning viimane siis Katrin e, Europonist. Euroopa aktsiad on aktsiad ning see tähendab seda, et Euroopa nii-öelda eelinvesteerib millessegi infrastruktuuris, te investeerite kõrgsagedust kõrgsageduslikkusse. Äh, ja te saate midagi tagasi. aga fusioonireaktor on nagu must auk, see imeb ära miljardid, miljardid ja miljardid, aga mit-, aga te ei saa mitte midagi tagasi. Te ainult valate raha sinna sisse, sellepärast et äh, ei ole finantstulu äh, või tasuvust ja seetõttu see on täiesti vale. kui te tahate euroaktsiate ideed äh, Äh, mõrvata, siis äh, ITER-i rahastamine euroaktsiatega te tapate ja mõrvate euroaktsiate idee, sest seda saab kasutada ainult selliste äh, teemade puhul, kus on olemas ka nii-öelda tulu tagasiteenimine. sest ma arvan, et raha ei tule tagasi. me pea-, ma olen suur euroaktsiate fänn, aga ma, peame mõtlema, mida me sellest saame, kuidas me seda kasutame nüüd viimane sõnavõtt, palun. mina nüüd äh, sooviksin veel rääkida eelarvest. ma kartsingi, äh, et äh, liikmesriigid käituvad eelarvediskussioonis täiesti vastutustundetult, kui me räägime seitsmest koma kahest miljardist ja kuue koma kuuest miljardist, eh, siis eh, mm, siin ei ole tegemist mingisuguse säästuga. see on lihtsalt bilansiline trikk teiseks tuleb ikkagi silmas pidada seda, no ma palun proua Krostetil minust mitte valesti aru saada, et siin ei tegeleta raha vales suunas väljaandmisega, vaid me peame pöörama tähelepanu ikkagi sellele, nagu täna juba selgelt ka öeldi, et kui rahad liiguvad lepitusmenetluse raames ühest paigast teise, siis me peame panema paika, missugune on tulevane juhtimisstruktuur, milline on rahvusvaheline struktuur. me näeme, et komisjonil on see võimalus esitada need mm, ideed ka kirjalikul kujul, et neid oleks võimalik arutada ja äh, kolleeg Jordan Siselits, nagu juba mainiski, siis meil on siin äh, tegemist äh, projekti struktuuriga, aga mis on siis pea juhtorganitega tegemist, kuidas on lood peadirektsioonis, kui, milliseid, kas pead direktoraadis kavatsetakse jääda samasuguste juhtimisstruktuuride juurde siin projekti osas või on siin mingeid muid mõtteid? ja kolmandaks, me kuulsime ja minu jaoks on see ka oluline, et täitev organ eraldatakse siin juhtimisest, järelevalvest. siin on tegemist väga olulise struktuurilise küsimusega ja minu arvates on see kogu projekti õnnestumise aluseks üldse. ma sooviksin ka puudutada äh, proua Toomase küsimust mida läheb meile maksma see, kui me suuname raha siia valdkonda ja jätame selle suunamata teistesse kohtadesse? kui me kahe tuhande viiekümnendal aastal loodetavasti eh, saame viiskümmend protsenti energiatoodangust eh, uutest projektidest, siis me peame ikkagi mõtlema, kuidas see on teostatav. Eh, ma leian, et et äh, väga õigustatud on ikkagi jätkata investeerimist ka taastuvenergia projektidesse. ka need projektid on suunatud tulevikku, aga see on tead-, seotud kliimaküsimustega, kui me tahame vähendada emissioone, äh, siis äh, ma leian, et niisugune arutelu nagu, nagu siin praegu on käimas, ei ole selles suhtes päris äh, tõsine. me leiame siin küll üheks korraks lahenduse rahalises mõttes, aga meil on vaja, äh, et meil oleks poliitiline lahendus tuleviku jaoks, et edaspidi ei tekiks niisuguseid rahastamisprobleeme. ja me ei saa tulevikus niimoodi enam rahalisi vahendeid ümber kanda ühest kohast teise ja kui meil on suured projektid, siis need peavad olema eelarves ette nähtud. palju tänu, nüüd annaksin sõna härra Smitsile ja siis edasi järgmised küsimused. poliitilisi erimeelsusi me siin ei hakka lahendama, aga me katsume jääda asjalikuks. ma tänan, tõepoolest tegemist on pikaajalise projektiga ja nagu ma ütlesin, ka riskantse projektiga. aga see on üks võimalus, mida me peame edasi arendama. ning tähtis on tõesti, et lõppkokkuvõttes me suudame energiavarustuse tagada ka lähiaastatel. ilma selle projektita meil see ei õnnestu, pikemas perspektiivis. ilma selleta meil ei õnnestu Eh, alternatiiviks on tuumalõhustumisprotsesse kasutada, aga paljudel inimestel on sellega probleeme, nii et tuumasünteesi projekt, ITER projekt on just see, mida me peame mm, uurima ja see on see tee, mis jalge alla võtta. teiseks, jah, meil on vaja tulevikus ära hoida see, et kui meil on tegemist selliste mahukate projektidega nagu eh, GMS Galileo või ITER eh, ja et raamprogramm on siis see, kust raha võetakse kulude katteks. tähtis ikkagi on, et oleks eraldi eelarverida tulevikus selliste suuremahuliste projektide jaoks. ma usun, see oleks kõigi huvides, et tulevikus järgmises eelarves meil on sihtotstarbeline eelarverida suuremahuliste projektide jaoks, spetsiaalselt neile eraldatud eelarverida ja see oleks siis fikseeritud äh, protsent kogusummast alati. nüüd rahvusvahelise koostöö küsimus ja suhted Hiinaga. jah, meil on tohutult kontakte oma rahvusvaheliste partneritega ning kindlasti tahame me motiveerida ka meie rahvusvahelisi partnereid omapoolseid kohustusi täitma vaatame, kas siin annab midagi rohkemat ära teha, aga ennekõike me peame ise selgusele jõudma omaenda kohustuste suhtes selles projektis ja meil on vaja kiiresti leida lahendus sellele ühe koma neljale miljardile eurole. kõik meie rahvusvahelised partnerid, sealhulgas ka Hiina, küsivad, et kas te ikka olete pühendunud sellele projektile, kas Euroopa tahab jätkuvalt sellesse projekti investeerida ning kõigepealt tuleb see ära lahendada ja siis juba suhelda meie rahvusvaheliste partneritega, sealhulgas ka Brasiiliaga, selles vallas, et kas nemad suurendaksid oma panust meie ühisettevõtmisse. nüüd juhtimine ja vastutus komisjonis. meil on meie peadirektoris suurepärane meeskond, kes ITER-iga suhtleb ja tegeleb, nad on väga pädevad isikud ja seisavad kogu aeg hea selle eest, et et inimestel oleksid ka vajalikud oskusteadmised, mida kogu aeg eh, kaasajastatakse. ja sama puudutab ka Fusion for Energy organisatsiooni. Eh, tähtis on tagada, et õiged inimesed oleksid õigel kohal seda projekti juhtimas. ja võib-olla te ütlete lõpetuseks paar sõna ka eelarve küsimuste kohta. kõnelejal ei ole mitte mikrofon sees one after another. Now Mr. Briscoe at the point. härra Brisko saab nüüd sõna. Use the time from three o'clock in the beginning. Okay, so um... hästi. Te küsisite tegevuskulude kohta ja ka eh, ITER-i lammutamiskulude kohta. peab ütlema, et neid ei ole hinnatud pärast eh, aastat kaks tuhat üks, kui seda tehti. Need hinnangud koostati ma ei ole päris kindel, kas need kulud saavad olema nii volatiilsed kui ehituskulud. ehitus tõepoolest on väga riskantne faas, samas tegevus puhul me vaatame inimeste personalikulud, elektrikulud masinate käitamiseks ja peab ütlema, et need on palju prognoositavamad. nüüd käikuandmise faas, mulle meenub, et kümme aastat tagasi Äh, räägiti ka sellest, kui suured saavad olema radioaktiivsed jäätmed ja nende likvideerimine, kui palju see maksma läheb. aga äh, tol ajal me tuginesime äh, tuumalõhustumisstandarditele, mis tol ajal olid kehtestatud, aga loomulikult me peame selle juurde tagasi tulema, olukord on muutunud vahepeal. nüüd see raamatupidamisarvestuse trikk ja nõukogu. jah, nõukogu pani meile selle kuuesaja miljonilise kärpe peale, nad ei öelnud, kuidas me peame seda saavutama. ja mina tol hetkel äh, tulin selle peale, et me peame tõesti ohvriks tooma need äh, ettenägematud kulud ja kulusid lihtsalt kokku hoidma ja sellega hakkama jälle oma ettenägematute kulude fondi kasvatama. aitäh, siin oli ainult üks küsimus veel nõukogule. kas see nüüd sai vastuse? aeglaselt kõigepealt ootame küsimusele vastuse ära. Claude, palun mõistlikku, mõistvat suhtumist. me tahaksime ikkagi, et ka see söe kuulamine täna veel aset leiaks. Euh, euh, jah, ma tänan, härra esimees. finantseerimise küsimus ja õigusliku aluse küsimus, Lissaboni leping ja institutsioonide vaheline kokkulepe. eesistuja mõistab, miks seda küsitakse ja praegu nõukogu õigustalitus analüüsib olukorda. ning neljapäeval toimub ka lepitusmenetluse kohtumine. eesistuja ei tahaks praegu ennetada õigustalituse hinnangut hästi, see on nüüd selge, ega siin rohkem ei saagi oodata. kas on veel mingi küsimus segane? Äh, küsimus selle kohta, millal me saame mm, esimese kommertsrakenduse. ITER on esimene etapp äh, uurimistegevus, siis on meil demoreaktor ja millal siis see kommertskasutus käivitub? härra Presko, palun. jah, ITER on tõesti arendust, uurimistegevuse kriitilisse etappi jõudnud, me ootame praegu konkreetseid tulemusi, eh, mis peaksid kahekümnendate aastate lõpus laekuma ja pärast seda, kui ITER on valmis ehitatud eh, ja esimene käitusperiood on ka juba selja taga. nii et kahekümnendate aastate lõpp eh, ja siis saab demo projekteerimise lõpetada ja hakatakse seda demot nüüd eh, ehitama. võib-olla meil õnnestub kiiremini kõike seda teha, kui me agressiivsemalt talitame, aga ütleme, neljakümnendateks aastateks, kaks tuhat nelikümmend peaks meie demoreaktor juba töös olema. ei ole mingit kokkulepet selle kohta, et meil saab olema üks näidisreaktor Ehm, kui jõutakse kokkuleppele, siis võib-olla on erinevad grupeeringud, Hiina või Venemaa tahavad oma teed minna, nii et mitu näidisreaktorit võib-olla eh, hakkab juba tööle neljakümnendatel aastatel ja siis saab eh, ka kommertskasutus eh, tulla. jah ma tean, on mõned prognoosid, mis on hästi põhjendatud, need on koostatud sõltumatute majandusekspert-, ekspertide poolt ja nemad ütlevad, enne sajandi lõppu hakatakse seda termotuuma sünteesi energiat laialt kasutama. palju tänu kõigile, kes te siin osalesite, see ei ole kindlasti mitte viimane kord, kui me selle küsimusega tegeleme, aga praegu me peame lõpetama, ma palun teie mõistvat suhtumist. ma oleksin tänulik nendele kolleegidele, et kui me saaksime alustada täpselt, niisiis merci beaucoup ja ma, ma sooviksin nüüd tõepoolest kiiresti jätkata ja asuda kuulamise juurde. Merci. We want to start so early as possible. me tahame alustada nii pea kui võimalik. daamid ja härrad, kallid kolleegid. meil on nüüd järgmine väga oluline teema ja me oleme kutsunud endale siia külalisi, meil on terve hulk küla-, kolleege, kes tahaksid seda kõike kuulata, mida me hakkame arutama. Eh, niisiis ma sooviksin asuda kiiresti asja kallale. ma sooviksin eh, tänada kolleegi, kes andis mulle mõtte seda teemat siin käsitleda eh, ma paluksin kõigil esinejatel võimalikult kiiresti vastata küsimustele, mis puudutavad energialiikide kombinatsiooni. me soovime jätta ka aruteluks pärast võimalikult palju aega. ma loodan, et me võime nüüd alustada. esimene on härra Piekatš. platvorm Welcome to all our... tema esindab Vattenfall Poolat. tere tulemast, tere tulemast kõigile ekspertidele ja kõigepealt anname sõna härra Piekatšile. Yeah, thanks. Thank you very much, Mr Chairman. Mr Chairman, ladies and gentlemen. suur aitäh, daamid ja härrad. aitäh, et te kutsusite mind siin, ma olen, mul see on suur au olla siin täna ning äh, esitada teile oma kõne. ja ma teen oma kõne poola keeles Szanowni Państwo, w Europie... Do... Daamid ja härrad. elektrienergia toetakse Euroopas neljast äh, valges äh,, maagaas äh,, taastuvenergia äh,, madalad heitmed, vähem, vähesed heitmed, kuid äh, äh ei ole stabiilne toodang ning siis äh, tuumaenergia, mis on stabiilne element süsteemis, kuid mitte alati aktsepteeritud äh, inimeste poolt ning neljas äh, allikas on süsi. ning see on ka tänase arutelu teema ning minu ettekande teema. süsi on kasutatud sada, sadu aastaid kütusena, meil on olemas ressursid, mida on võimalik kasutada umbes kakssada aastat ning söeressursid on suuremad kui kõik ülejäänud ressursid kokku. USA, Hiina, India sõltuvad suurelt, suuresti süsist. nelikümmend protsenti elektrienergiast äh, maailmas toodetakse äh, siis äh, süsist nii, nii kivisöest kui pruunsöest kakskümmend kaheksa protsenti umbes Euroopas toodetakse sellest, kuid me peame märkama seda, et teatud liikmesriigid, kes sõltuvad suuresti söest ning äh, just võrreldes teiste liikmesriikidega, süsi võib olla suurepärane elek-, energiaallikas, sest sest see on usaldusväärne äh, energiaallikas, tehnoloogia on hästi tuntud ning äh, toodang võib olla paindlik. see tähendab seda, et teised vähem paindlikud allikad võib olla nii-öelda, võib olla segatud, et kütust võib äh, säi-, säilitada pikka aega, söe põletamine ei sõltu ilmast, äh, söe jaotus maailmas on üsna hästi jagatud, nii et äh, need on ja asuvad riikides, mis on poliitiliselt stabiilsed süsi on odav ressurss, mida kasutatakse ja mida hakatakse ka edas-, mida kasutatakse ka edaspidi peaaegu kogu maailma poolt. kui me järk-järgult vähendame söe hulka energia tootmises, siis e-, energia hind toot-, tarbijale tõuseb. söe põletamine selleks, et energiat äh, toota, ei ole vastuolus äh, tuumaenergiaga või taastuvenergiaallikatega. kõik need erinevad allikad äh, omavad nii plusse kui miinuseid. mida me vajame, on õiglane hinnang ja õiglane energialiikide kombinatsioon. Äh, taastuv monokultuur on äh, siis õrn süsi on äh, stabiilne, see on kergesti kättesaadav ning ta on hea energiaallikas. tal on ka oma viga, see on CO2 heitmed. Euroopa on äh, võtnud kohustuse äh, vähendada CO2 heitmeid märkimisväärselt. aga arenguriigid vajavad energiat ning me saame aru, et nende energia nõudlus suureneb ning ma olen kindel, et söel on oma roll siin mängida. Äh, seetõttu on söö, süsi jääb energialiikide kombinatsiooni liikmeks äh, veel järgmistel aastakümnetelgi. tahame kinnitada seda, et söe põletamine ei oleks äh, vastuolus CO2 heitmete vähendamise eesmärgiga kliima- ja energiapoliitikatega seoses tahab Euroopa söetootmise ja söötootmis, söest äh, energiatootmise vähendad, lahe, asendada taastuvenergiatega. aga mina usun, et, et äh, söe, söe, sütt kasutavate energiajaamade, elektrijaamade vähendamine ei ole õige tegu. Äh, süsi on kõige stabiilsem energiaallikas keskkonnaprobleemiks ei ole süsi, vaid on CO2. see tähendab seda, et heitmeid tuleb vähendada, heitmete hulka tuleb vähendada, on võimalik äh, tõs-, kasutada äh, energiatõhusust, äh, segada biomassi söega ning arutada, on siis ka arendada edasi CO2 kinnipüüdmise ja ladustamise tehnoloogiat. tavaliselt söel põhinevad elektrijaamad äh, kasutavad ära ainult kolmkümmend, umbes kolmandiku söe võimalustest. ülekandekaod ja muud faktorid mängivad oma rolli. Äh, moodsates äh, elektrijaamades on tõhusus nelikümmend kolm protsenti pruunsöe puhul ja nelikümmend kuus protsenti kivisöe puhul kui, kui me asendame vanad äh, sööl põhinevad elektrijaamad äh, uutega, siis me e, eraldame vähem äh, CO2 heitmeid ning tõhusus on suurem. teadlased töötavad selles suunas, et tõsta sööl põhinevate elektrijaamade efektiivsust. samuti ma usun seda, et söe põletamine koos biomassiga võimaldab CO2 heitmeid vähendada kahekümne protsendi võrra koos äh, põletamine äh, ja koostootmine on suur, suure potentsiaaliga. elektri ja soojuse koostootmine äh, annab, on üheksakümneprotsendilise efektiivsusega. me räägime iga-aastasest äh,, iga-aastasest energiavahetusest Austria suuruses riigis. CO kahe kinnipüüdmise ladustamise tehnoloogia on samuti võimalus äh, vähendada, vähendada CO kahe heitmeid ning see võimaldab üheksakümne protsendi võrra vähendada tava, traditsioonilistest elektrijaamadest äh, CO kahe heitmeid. seda on, seda on siis testitud näiteks äh, kütuse- ja keemiatööstuses. esimene mm, äh, pilootprojektid on juba valmis, äh, samuti süsiniku ladustamine juba toimub, see on ohutu ning projektid üle kogu maailma tõestavad seda. teekaart äh, selle tehnoloogiliseks arenguks läheb sama rada, mis teised tehnoloogilised uuendused, me peame võtma need tehnoloog-, me peame viima need tehnoloogilised arengut kommertsfaasi. austatud liikmed eh, siin majas on andnud välja seaduse, et eh, siis eh, CO kahe kinnipüüdmise ladustamise kohta ning reguleerinud siis demonstratsiooniüksusi. demonstratsiooniüksused peavad demonstreerima selle tehnoloogia elujõulisust kuid äh, progress on liialt aeglane. tundub, et, äh, et me nii-öelda võitleme veega. enam ei räägita nende üksuste ehitamisest, räägitakse, et me tahame ehitada ja, ja ehitataks, kui seda siseriiklikud äh, seadusandlus seda lubaks ning kui finantsid oleksid olemas ning kui ühiskond aktsepteeriks seda plaani aga ebastabiilne finantsraamistik, äh, äh, finantskriis ning äh, populaarsuse, vähene populaarsus on juha-, on viinud selleni, et et investeeringud on vähenenud traditsiooni, drastiliselt traditsiooniliste energia tootmise valdkonnas. Euroopa mõju Euroopa Liidu mõju võiks olla seda, aga kui me tõesti jätkame sellist tegevust, siis energia stabiilsus äh, võib ohtu saada. samuti me peame mõtlema sellele, et kliimaeesmärgid tuleb saavutada, kui me ei näe, et äh, kin-, CO2 kinnipüüdmine ja ladustamise kulud vähenevad, siis arenguriigid äh, seda tehnoloogiat ei hakka rakendama. elektriettevõtted, kes tahavad CCS-i rakendada, Äh, siis äh, nad, kui nad ei saa toetust, siis tehnoloogiat ei võeta kasutusele. Äh, e-, Euroopa Liidu energiasektoris see vajab poliitilist toetust. energiavarustuskindlus on, on Euroopa tarbijatele ja äri äridele oluline, see ei ole ainult energia sektori küsimus, see on väljakutse nii ühiskonnale tervikuna kui seaduseloojatele. kui me jätame energia ettevõtted üksinda, siis äh, tulemuseks on energiapuudus teatud riik, osades riikides. CO2 kinnipüüdmise ja ladustamise arengud on võimalus, kuidas vähendada heitmeid kolmandates riikides. energiafirmad võiksid olla Euroopa Liidu saadikud väljaspool Euroopa Liitu, kuid nemad üksinda ei saa ei, ei saa loota, et nad töötavad välja tehnoloogia, mida hakatakse kasutama peamiselt Euroopa Liidust väljaspool. me ei tohiks jätta ka energia ettevõtteid üksinda, kui nad peavad veenma inimesi selles, et tehnoloogia on aktsepteeritav. valitsusel ja kohalikel omavalitsustel on suur-suur roll siin mängida. seetõttu kokkuvõtteks ma tahaksin öelda, et süsi võiks ja peaks olema tulevikus väga oluline Euroopa Liidu energialiikide kombinatsiooni osa. see on, äh, kuid süsi, mis ei eralda väga palju CO kahte ja te, me peame võtma siis, äh, peame tegutsema nii Euroopa Liidus kui liikmesriikides demonstratsiooni, demonstratsiooniprojektid, demonstratsiooniüksused peavad saama finantstuge ning äh, ma kardan seda, et praegune toetus ei ole piisav ning energiaettevõtted ei, ei suuda selle koormaga ise hakkama saama, hakkama saada. Nad, nad võivad äh, katta mõned äh, ehituskulud, aga mitte kõik. valitsused peavad vastu võtma vajaliku seadusandluse CO2 kinnipüüdmise ladustamise kohta ilma van-, ilma panemata liiga suurt koormust energiaettevõtetele ning valitsus peab juha-, julgustama ja aitama ettevõtteid, julgustama inimesi olema avatumad ning aktsepteerima rohkem CO2 kinnipüüdmise ladustamise tehnoloogiat. vastasel korral järgmise kahekümne, kolmekümne aasta jooksul räägime me Euroopa energiasektorist, kus CO2 süttu absoluutselt ei kasutata ja me, meil on samal ajal ka maailma kõige kallim elektrit energia. kui me ei suuda näidata, et äh, CO2 kinnipüüdmise ladustamistehnoloogia on konkurentsivõimeline ning et söe põletamine ning CO2 heitmete vähendamine käivad käsikäes ning me saame vähendada äh, heitmeid üle kogu maailma, äh, siis me peame otsustama, kuidas me saame selles tulevikus, tulevikus osaleda. Äh, palju tänu selle sõnavõtu eest ja järgmisena saab sõna äh, härra Aisak Poola, äh, Asturia Tööstusministeeriumi kaevanduste ja energeetika peadirektor. palun, sõna on teil. Muchas gracias eh, quisiera iniciar mi intervención naturalmente ma tänan. ma alustan oma ettekannet sellest, et ma tänan ITRE komisjoni selle eest, et te kutsusite mind eh, osalema teie mõttevahetuses, kus te käsitlete kivisöe rolli Euroopa energiaallikate struktuuris. see on äärmiselt aktuaalne teema ja ka Astuuria jaoks aktuaalne teema, nagu te kohe kuulete kõigepealt ma annan teile ülevaate sellest, milline on olukord Euroopas, räägin nendest tendentsidest, mis on energialiikide kombinatsioonis, räägin, mis on toimunud viimastel aastatel selles vallas. Euroopal on väga suur sõltuvus eh, imporditavatest energiaallikatest ja olukord tulevikus ainult läheb hullemaks ja Hispaania puhul on see nii, Asturia puhul ka meie sõltuvus välisenergiast on viiekümne protsendi ulatuses ja Asturias lausa kaheksakümmend protsenti me peame energiast importima ja energia peamiseks tarbijaks, nagu me teame, on transpordisektor. kolmkümmend viis protsenti tarbimisest toimub just infrastruktuurides aga olukord muidugi on riigiti erinev. Äh, Asturias on tööstussektor see, kes kõige rohkem energiat tarbib. aga Hispaanias tervikuna on olukord üsna halb, sest me oleme ka energiasüsteemi poolest isoleeritud meil ei ole piisavalt süsteemide vahelisi ühendusi teiste riikidega ning ka me näeme, et energialiikide kombinatsioon erinevates riikides on väga erinev, aga samas piirkonniti ka on suured erinevused. nii äh, aastal kaks tuhat kaheksa kakskümmend kuus protsenti energiatootmist Euroopa Liidus pärines söest, aga Hispaanias samal aastal ainult kuusteist protsenti äh, elektrist toodeti kivisöest Asturias samas seitsekümmend protsenti kogu mm, elektrienergiast tuli kivisööst. nii et te näete, kuivõrd suured on meie erinevused. nüüd need peamised põhimõtted, mis on viimastel aastatel Euroopa Liidu energeetikapoliitikat suunanud, on järgmised. keskkonnakaitse, majanduslik konkurentsivõime ning tehniline jätkusuutlikkus, garanteeritud energiavarustuskindlus tulevikus on vaja kivisöe kasutamine viia vastavusse nende peamiste põhimõtetega, mis Euroopa Liidus on. nüüd taastuvate energiaallikate osa suurendamine on midagi, mille me oleme oma eesmärgiks seadnud, aga paraku need energiaallikud ei ole nii hästi prognoositavad ja uute energiainfrastruktuuride kasutamine seondub kohe eh, nende uute energialiikidega ning süsteemide vahetus, vahelisi ühendusi on vaja juurde rajada. me toetame igasuguseid uusi tehnoloogiaid ja uute energiasüsteemide rajamist, aga kõige selle tulemusena on vaja veelgi eh, arendada uurimis- ja arendustegevust, eh, mõelda mitte ainult energia genereerimise, vaid ka ülekandmise, eh, turustamise peale. Eh, kõige selle kaudu me peame suurendama oma sõltumatust energiavarustuse vallas. see oli eh, minu ülevaade viimaste aastate tendentsidest Euroopa Liidus. nüüd strateegilised suunised on ka Euroopa Liidu tasandil kehtestatud ja tulemuseks on erinevate tasandite energiapoliitikad aga need peavad kõik lähtuma ühtistest äh, suunistest, nimelt taastuvenergia edendamine ja väljaarendamine, samuti energia kokkuhoid ja äh, energiakasutuse efektiivsus. tähtis on infrastruktuurid äh, rajada ja moderniseerida Te teate sellest seitse, seitsme miljardi euro fondist, mis loodi aastal kaks tuhat üheksa just nende eesmärkide saavutamiseks. Eh, nüüd keskkonnakaitse. Eh, me üritame ju vähendada oma sõltuvust fossiilsetest kütustest, vähendada saastamist ning eh, me üritame ikka rohkem ja rohkem eh, tegeleda ka CO2 heitmete kinnipüüdise ja ladustamise küsimustega. Euroopa Liit on selgelt välja öelnud, et kivisüsi on energiavarustuskindluses väga tähtis komponent Euroopa Liidus ja et ta sama tähtsaks ka jääks, on vaja äh, just äh, puhtaid söe põletamistehnoloogiaid edasi arendada Euroopa Liidus. ja meil on Euroopa Liidu roheline raamat, kus käsitletakse varustuskindlust, energeetilist julgeolekut Euroopa Liidus. meil on ka komisjoni teatis, mis käsitleb fossiilsete kütuste äh, kasutamist nii, et pärast aastat kaks tuhat kakskümmend heitmed äh, väheneksid, söö puhul lausa on eesmärgiks seatud nullprotsendilised äh, heitmed. Äh, ühel või teisel viisil kõik need dokumendid veetavad, viitavad sellele, kuivõrd tähtis on kivisüsi Euroopa Liidus energia varustamisel Need suunised, mis Euroopa Liit on kavandanud, on aluseks mitmetele konkreetsematele meetmetele. tähtis on, et meie kaevandussektor peaks kinni rangetest keskkonnanõuetest, investeeritakse palju eh, eh, kivisöe eh, kaevandamise keskkonnamõjude vähendamisse CCS äh, rajatised, äh, demo, demo, näidis, äh, elektrijaamad, kus kütuse põletamisel tekib väga vähe heitmeid ja nii edasi ja nii edasi. on kolm projekti, mis praegu on käimas Hispaanias. kasutatakse täiendavaid tehnoloogiaid eelpõletustehnoloogia on üks selline äh, meetod gassifitseerimisjaamas, kasutatakse kivisütt ja koksi kütusena. Leoni lähedal on veel üks jaam ja ka põletusjärgne heitmete vähendamine on äh, arendamisel ühes elektrijaamas. Need on uued tehnoloogiad, millel on suur tulevik. kaks tuhat kakskümmend on tavaliselt tähtajaks seatud ning tähtis on, et ka pärast seda kivisööl oleks endiselt tähtis roll meie energiaallikate struktuuris nüüd omamaise ja importkivisöe kasutamine ei erine väga palju Euroopa Liidu erinevates riikides ja piirkondades. on riike, kus enam kivisütt ei kaevandata, on samas riike, kus on väga tähtis kivisöe kaevandamine ning äh, neli, kümme kuni nelikümmend protsenti on tavaliselt kaevandamise osakaal. Euroopa Liit on mõistnud, kuivõrd tähtis on Euroopa Liidu oma kivisüsi energiaallikana. ja strateegiliste reservide põhimõte on midagi, mida meie Hispaanias oleme alati kaitsnud. tegemist on sellise stabiilse varuga mis võimaldab äh, töös hoida stabiilselt meie kaevandusvõimsusi ning tagada varustuskindlus. see kõik on kooskõlas Euroopa Liidu energiapoliitikaga. kivisüsi etendab tähtsat rolli energiaalase sõltuvatuse tagamisel, tagab varustuskindluse energiaga ning toetab omalt poolt eh, taastuvate energiate kasutuselevõttu ja edasiarendamist. Eh, tulevikus aastast kaks tuhat kakskümmend nelikümmend koma kolm protsenti meie elektrienergiast hakkab pärinema taastuvatest energiaallikatest ning kivisüsi hakkab etendama vaid toetavat rolli, võimaldamaks üle minna üha rohkem ja rohkem uut taastuvatele energiaallikatele ja nendest toodetavale elektrile. tuleviku energialiikide kombinatsioonist tuleb kindlasti eh, energiakasutuse efektiivsust suurendada ning elektrijaamade energiatoodangut suurendada. vähendada energ-, keskkonna saastamist elektrootmise tagajärjel ning kindlasti ikka rohkem ja rohkem mõelda süs-, CO kahe kinnipüüdmisele ladustamisele. nüüd ma räägin veel sellest kivisöe tugirollist, mis meil kivisöel on ette nähtud energialiikide kombinatsioonis tulevikus. praegu juba on toimunud meie kivisöekaevandussektorid, suured muutused me oleme maksnud oma, oma kivisöe sektorile suurt toetust, aga nüüd on see toetus vähenenud ning samuti on väga suured olnud koondamised kaevurite hulgas. aga tähtis on, et selle sektori strateegiline väärtus säiliks, nii et minimaalne tootmine on vaja säilitada ja sellepärast on rakendatud mitmeid täiendavaid meetmeid, mille eesmärgiks on tagada selle sektori kivisöe äh, kaevandamise jätkusuutlikkus. veel üks tähtis kontseptsioon, millest palju räägitakse, on konkurentsivõimeline kaevandamine. kui me vaatame söe hinda kaks tuhat kuus kuni kaks tuhat kaheksa perioodil, siis nafta ja gaasi madal hind. on tekitanud probleeme, sest söe hind on samas olnud kõrge ja suur on olnud riigi toetus kivisöe kaevandamisele. kõigil sellel on negatiivsed tagajärjed on mitmesuguseid argumente, keskkonnaalaseid, majanduslikke, keskkonnaalased, aga on ka sotsiaalmajanduslikud territoriaalsed argumendid ja nendele ma tahaks just rõhku panna, kui me räägime kivisöetööstuse tulevikust. me peame mõtlema, milline on selle sektori mõju ühiskonnale tervikuna. Euroopa Liidus äh, ju me peame mõtlema puhastele söepõletustehnoloogiatele, ohutusele, sest me räägime väga palju te uute tehnoloogiate kasutamisele. tähtis on, et see kõik oleks tähelepanu keskmes. meie eh, söejaamad, eh, nagu ma ütlesin, põletavad meie oma eh, kivisütt. nelikümmend protsenti Hispaanias, kuuskümmend protsenti tuleb meil sütt sisse ja nagu ma ütlesin, varustuskindlus ja iseendaga toimetulek ja varustamine on väga tähtsad mm, argumendid. aga riik äh, annab abi sellele sektorile, samas tulu saab ta tagasi äh, vähem, kui ta panustab äh, selle sektori toetuseks. ja see on probleemiks. keskkonna aspektid. jah, viimasel ajal on väga palju ära tehtud keskkonnakaitseks. Mm, aga tähtis on ikkagi aed, anda aega, et, et CCS tehnoloogia saaks edasi arendada, areneda. aga sotsiaalmajanduslikud ja territoriaalsed argumendid on minu seisukohast kõige olulisemad. kui me mõtleme nende muudatuste peale, mis viimastel aastatel on toimunud selles sektoris, siis tõesti eh, kõik see on mõjutanud oluliselt neid piirkondi kus kaevandused paiknevad. me peame igasugused muutused sisse viima samm-samm haaval ja majandustegevust mitmekesistama samal ajal. nii et igasugused muudatused peavad olema järk-järgulised. ja lõpetuseks ma tahaks tuua neli järeldust. kivisüsi peab säilitama oma rolli tulevikus, võib-olla küll väiksema rolli kui praegu ja tuleb tugineda meie varustuskindluse ja sõltumatuse põhimõttele energeetika vallas ning kindlasti peab kivisüsi täiendama taastuvate energiaallikate kasutamist. kindlasti vajab kivisöösektor ka tulevikus abi. ta saaks kasutada, kasutusele võtta uued tehnoloogiad nagu CCS. see kõik on kooskõlas Euroopa Liidu suunistega. ma tänan teid tähelepanu eest. palju tänu ja järgmisena annan sõna härra Jekslile, kes esindab Ühendkuningriigi söeimportööride assotsiatsiooni. Well, thank you very much in... suur aitäh, härra Roel. et tere pärastlõunat äh,, parlamendiliikmed, daamid ja härrad, ma loodan, et äh, mu, äh, et ekraanil tulevad ka slaidid nii et te võiksite näha ka illustratsioone selle kohta, mida ma räägin, minu mõtete kohta. Sorry, it's not me that's being defeated by the technology. These were supplied last week and kahjuks äh, ma äh, tehnoloogia on minu üle võitu saanud, kuna need saadeti juba eelmisel nädalal, siis ma lootsin, et need saavad siin ka süsteemis olema. kahjuks olen ma jäänud kaotajaks. Mr Chairman, would you like to perhaps take some questions while things are sorted out here or shall I, shall I? kas äh, te tahaksite võtta mõned küsimused seni, kui me saame siin asjad käima või ma jätkan oma kõnet? Sorry about this, ladies and gentlemen. What... Äh, väga kahju, aga nüüd ma näitan teile, kuidas tundub maailm ilma tehnoloogiata. kuidas me võib-olla peaksime proovima ka maailma ilma elektrita. et kui, ja see toimiks siis juhul, kui vähem oleks sütt maailmas. aga me jõuame selle juurde kohe varsti. enne kui slaidid algavad, selgitan ma seda, et ma räägin Eurocoli äh, nimel see on Euroopa Assotsiatsioon söe ja pruun, Euroopa pruunsöe ja söe assotsiatsioon, ma olen, äh, mina olen siis, äh, see on Ühendkuni-, mina olen seal Ühendkuningriigi söeimportijate assotsiatsiooni äh, esindaja. ma töötan Ühendkuningriigi omamaise kaevandustööstusega ja nüüd tundub, et mul on slaidid juba ekraanil, aga teil ikka veel ei ole ekraanil. võib-olla kõige parem, mis ma võiksin teha, on jätkata ning ma lihtsalt äh, proovin ja kasutan äh, seda inimesed, äh, kes ei ole väga head kõnelejad, kasutavad slaide selleks, et oma, et oma auditooriumi nii-öelda käes hoida aga mida ma tahtsin teha, oli see siis üsna lühidalt. Äh, ma küsisin äh, kolm retoorilist küsimust. esimene oli see, kas äh, süsi on tulevikukütus? ja see keskendub natukene maailma kontekstile. samas, sest söe kasutamine suureneb maailmas, ükskõik selle, sõltuvalt sellest, mis toimub äh, Euroopas. teine on võtmeküsimus, kas äh, süsi võib olla puhas? kui vastus sellele oleks ei, siis äh, maailmal on tõsisem probleem. kolmas küsimus on see, kas Euroopa vajab sütt? ning ma arvan, et see viimane küsimus on Äh, tegelikult selline, et kas Euroopa äh, osaleb äh, võimalustes, mida süsi tulevikus pakub. kui te näeksite mu, mu järgmist slaidi, siis on see tegelikult pilt väga-väga suurest ja väga äh, kõrgest äh, söekihist, see on väga tume, see on isegi tumedam kui see ekraan siin ja see on üle kahekümne meetri ja see on Ameerika Ühendriikide kaevandus. kahekümne meetri kõrgune söekiht. inimesed, kes eh, ei ole seda näinud, neil on väga raske seda ette kujutada. Eh, Ühendkuningriigis on meil üks, eh, üks kõige paksemaid süva söekihti ja see on viis, viis meetrit, see on üsna väike võrreldes kahekümne meetriga. Äh, miks seda slaidi tahtsin näidata teile, on see, et demonstreerida teile, et söereservid on äh, superpiisavad. on üheksasada üheksakümmend seitse miljardit tonni äh, söereservi ning seda jätkab, see jätkub saja neljakümne neljaks aastaks. see on, rääkides söereservidest, see on siis süsi, mida, mis on majanduslikult äh, tasuv ning mis on olemas. aga on veel mitmeid triljoneid äh, tonne ressursse, nii et äh, süsi ei saa otsa. paljud riigid, kellel on süsi, jätkavad selle kasutamist, see see on erinevates riikides üle kogu maailma olemas, seda on juba nimetatud ära ka erinevad esinejad äh,, Austraalia, Hiina, Mongoolia, Venemaa, äh, Põhja, Lõuna-Aafrika Vabariik, Kambja, äh, ka teised. samamoodi on seda, on ka olemas Euroopa Liidu liikmesriikides. ja nüüd me näeme, kas slaid on tegelikult, vasta minu kirjeldusele. Te näete väga-väga väikest autot seal äh, söekihi kihi põhjas nii-öelda. ma vabandan veel kord, daamid ja härrad. aga te nägite väga kiiresti ära, mida ma tahtsin teile näidata. see mõte selle slaidiga on see, et äh, kasutatakse, paljud arenguriigid kasutavad seda ning nad, äh, nad äh, toetavad oma majanduse ülesehitamise äh, Äh, tugine, tuginevad söele majanduse ülesehitamisel. nii et läheme siis edasi. härra Pikats äh, rääkis juba Äh, proportsioonidest ja hulgast, mida üle kogu maailma räägitakse, nii et ma ei räägi selle slaidi, äh, seda sel-, slaidi selgitab pikalt. siin on äh, siis need ringdiagrammid, kus näitab söe osakaalu energia, elektrienergia tootmisel, see suur on siis maailma kohta ja väiksem, väiksem diagramm puudutab Euroopa Liitu. kuid maailmas Äh, äh, süsi äh, annab kakskümmend seitse protsenti primaarsest energiaallikast ning nelikümmend üks protsenti elektrienergiast e. Euroopas on see kakskümmend kaheksa koma üks protsendi põhi. põhiprobleem on selles, et tuumaenergiat kasutatakse rohkem kui proportsionaalselt mujal maailmas ning äh, nii nagu härra Pikas ka ütles varem juba, need proportsioonid eh, on erinevad erinevates liikmesriikides, aga läheme edasi. Eh, süsi Hiinas. ma arvan, et söö kohta käiv eh, ettekanne ei oleks täiuslik, kui me ei räägiks Hiinast. see punane joon, mida te võib-olla näete, näitab, näitab söe kasutamise kasvu äh, Hiinas, mis läks järsult äh, üles peale kahe tuhande esimest aastat, kui Hiina ühines maailma, sai Maailma Kaubandusorganisatsiooni liikmeks. sellel, me peame seda rõhutama jälle ja jälle, Hiina äh, Hiinas äh, on umbes nelikümmend viis protsenti kogu maailma söevarudest ning kasutamisest me kõik saame kasu toot-, toodetest, mida Hiina ekspordib. nelikümmend miljonit iPhone'i näiteks ja kõikide nende iPhone'ide äh, tootmine on seotud ka söega ning söeenergiaga. teine asi on see, et me ei pea uskuma kõike, mida räägitakse kaevandamisest Hiinas. see on Hiina äh, Hiina söekaevandusest pilt. see on süvakaevandamine, see võib olla viis korda suurem kui Euroopa suurim kaevandus. jah, on ka väiksed ohtlikud kaevandused, mida Hiinas tahab sulgeda, kuid kaevandused kui see on see, mis söe kaevandamise ja söe kaevanda-, hulk, kaevandatava söe hulka suurendavad kiiresti nüüd äh, tulles Euroopa Liidu juurde. Äh, peamised eelised äh, kivisöe kasutab, kivisöe kasutamisel Euroopa Liidus. palju sellest on juba iseenesestmõistetav. see on peamine omamaine energiaressurss Euroopa Liidus, kuid kui me ei räägi energiatõhususest ja taastuvenergiast, siis süsi on peamine omamaine energiaressurss ja moodustab umbes kaheksakümmend protsenti kodumaisest fossiilkütuse reservist. enamusel Euroopa Liidu liikmesriikides on olemas need reservid ja süsi on nendes riikides olemas. see tasakaalustab Euroopa Liidu energialiikide kombinatsiooni, kindlustab, kindlustab kindlu-, energiakindlust, varustuskindlust ja vähendab hinnariske söe kaevandamine ja väärtusahel loob rikkust Euroopa Liidus ning äh, söetööstuses töötab umbes kakssada kaheksakümmend tuhat inimest. mul ei ole mingit plaani äh, istuda siin ja lüüa jalad alt ära teistel energiali-, energiaallikatel või ressurssidel, aga ma olen siin välja toonud äh, söe eelised. peamine äh, puudus on loomulikult emissioonid, see on täiesti ilms-, ilmselge. nüüd ma lähen äh, Bulgaaria juurde, ma oleks võinud rääkida ka mingi teistest liikmesriikidest. Äh, samasugused mõtted ja samasugused as-, asjad toimuvad äh, teistes liikmesriikides ja ka Balkanil. aga mis siin on, on pilt. see on Mini Maritsa Istoki äh, Äh, kaevandus on siis pruunsöökaevandus Bulgaarias. kolmkümmend kolm protsenti Bulgaaria elektrist äh, toimib ühes, ühe asja, ühe kütuse kaevandamisest, kaevandustest. Äh, siin on siis neil võimalus veel saada kuuskümmend aastat kaevandatud ja saada seda pruunsööt. Ameerika Ühendriigid ehitavad seal uut äh, energiajaama ning äh, see peab olema vastavuses Euroopa Liidu emissioonide direktiiviga äh,. teine küsimus äh, nüüd ja mõned sõnad selle kohta, kas äh, kas süsi võib olla puhas. teised äh, kõnelejad on ka seda juba nimetanud, aga mina toon välja ka mõned punktid. siin on nüüd üks pilt see on nüüd energia, elektrijaamad, mis asuvad üksteise kõrval, see on Taanis. ning äh, oluline on see, et, et uuematel ja modernsematel elektrijaamadel on äh, madalamad äh, CO2 heitmete hulgad. Te võite näha sellist nagu treppi alla minemas, mis on, mis näitab näitab CO kahe heitmete hulka ühe elektriühiku kohta. paar, nagu te näete, siis eh, siin on viimase tehnoloogia sõna järgi eh, heitmete hulk välja toodud Euroopa Liidu keskmine, kuid on olemas ka väga puhas. näiteks Taani toodab pool, eh, kasutab Äh, pooltel juhtudel väga puhta äh, energia tootmist äh, söest. Jaapan, Korea ja teised Aasia riigid omavad kõige tõhusamaid, kõige puhtamaid söe elekt-, energiajaami. nüüd ilma ütlemata on aru selge, et CO2 kinnipüüdmine ja ladustamine maa alla on oluline, Euroopa Liit asub siin esirinnas ja seda tervitavad ka soetööstused, samuti ka elektrienergiatööstused e. Et, õige ettevalmistus tulevikuks on äh, elektrijaamade, energiajaamade äh, ettevalmistus tulevikuks ja minu viimane slaid on siin, kas süsi on äh, tulevikukütus, jah, minu vastus on jah Äh, süsi on kõige kiiremini kasvav primaarenergia allikas. ükskõik, mida Euroopa teeb, äh, süsi maailmas on tulevikukütus. kas süsi võib olla puhas? jah, ta on äh, ohutu, ta on usaldusväärne ning ta võib olla isegi veel jätkusuutlikum. madalad CO2 heitmed võivad olla saav-, saab saavutada kinnipüüdmise ladustamisega. kas Euroopa vajab sütt? jah, sest Euroop-, sest süsi annab energias mitmekesisuse ning äh, omamaised äh, söeressursid äh, vähendavad sõltuvust energiast. me vajame CO2 kinnipüüdmist ja ladustamist nii gaasi kui söe puhul ning mul on hea meel, et, et on öeldud, et meie valitsus on öelnud, et ka gaasiskeemid Äh, võetakse arvesse ja lähevad töösse CO2 kinnipüüdmise ladustamise programmide all. suur aitäh teile, nagu te näete, süsi ja pruunsüsi on vajalikud maailmale. palju tänu ettekandjale ja viimaseks äh, saab äh, siis sõna äh, härra Johnston, meil on küll veidi ajaprobleemid, aga sellest ei ole midagi. härra Johnson on siis WWF-ist. maailma Looduse Fondist, Euroopa poliitikameeskonna vanem poliitikanõunik. So, um, Chairman, honorable members, thank you. lugupeetud äh, saadikud, härra esimees, ma tänan teid võimaluse eest siin teie ees esineda. ja hakkan kohe peale. ma panin küsimärgi selle pealkirja lõppu, ma ei tea, kas on sealt näha. Äh, teie teemale panin küsimärgi, et milline on see kivisöe roll energialiikide kombinatsioonis tulevikus. me ei ole põhimõtteliselt kivisöe ja teiste fossiilsete kütuste vastu, aga kivisöe tulevik pikemas perspektiivis sõltub väga sellest, kui kiiresti ja kui suures ulatuses äh, suudetakse tekkiv saaste ära hoida ma siin muidugi ei heida kõrvale sotsiaalset ja majanduslikku tähtsust, mis kivisöel täna on ning loomulikult ka ajalooliselt, eriti Euroopas ja maailma rikkamates piirkondades on ka ajalooline roll väga suur olnud kivisööl. aga lõppkokkuvõttes sõltub kõik sellest, kuivõrd me suudame oma globaalset kliimasüsteemi kaitsta edasiste kahjustuste eest see on kuulamine kivisöö osas, see ei ole kliimakuulamine, ma ei taha sellest pikemalt rääkida, küll aga tahaksin öelda, mis meie jaoks on need peamised tingimused eh, kliima seisukohast ja siis lähen edasi. ma võin teile väga palju graafikuid eh, siin näidata, mõningaid olete te juba näinud, aga mis puudutab kliimamuutusi, siis eh, millises olukorras kogu maailm praegu on üks minu kõige lemmiknäiteid on siin Brüsselis viidata president Barroso sõnadele, mida ta rääkis aasta tagasi Business Europe konverentsil ja siin te näete, mis ta ütles. kliimamuutus on meie põlvkonna määrav teema. see on kõige eksistentsiaalsema iseloomuga väljakutseid meie ees. kõige eksistentsiaalsem väljakutse kordan selle üle. ja me tuleme pärast arvude juurde, aga see on see, millega meil tuleb rinda pista. ja mitte ainult energiasektoris järgmisel poolel sajandil, vaid kogu meie majandus on rinnutsi selle probleemiga. kõik meie ühiskonnad peavad sellega tegelema, kui me ei tegutseme valesti kliimamuutuste valdkonnas, siis tulevad katastroofid ja me juba näeme regulaarseid selliseid katastroofe maailmas. mis tähendab seda, et me peame tegelema kliimamuutuste teemaga. ja see teema ei ole võib-olla nii aktuaalne, kui ta oli aasta tagasi. ja me kõik teame, mikspärast. nimelt rahvusvaheline poliitiline protsess on üle keenud. E, ta ei ole nii aktuaalne kui praegu, küll aga õhkkond mm, on selline, et äh, äh, tegelikult põhiprobleemid ei ole kuhugi kadunud ja sellele viitavad kogu aeg ka äh, teadlased. nüüd väga kiiresti, millised on need peamised piirtingimused, mille me seame kivisöe kasutamisele tulevikus? kõigepealt selle globaalse kliima soojenemine ei tohi üle ühe koma viie kraadi Celsiust tõusta üle mm, tööstusajastu eelse temperatuuri ja kuni käesoleva sajandi keskpaigani on meil võimalik ära hoida mm, kliimakatastroofid, kui me tasakaalustame oma süsinikubilansi ja kui me räägime oma heitmete eesmärkidest, siis peame mõtlema ka heitmete kontsentratsiooni peale äh, atmosfääris ning mõtlema nende sihtmärkide peale, mis on seadnud erinevad riigid. tähtis on, et need kokku koondada, need eesmärgid ja sihtmärgid nii et me teame juba siin Euroopas, meil on pikaajaline äh, eesmärk, oktoobrikuus möödunud aastal nõukogu kinnitas selle, kui valmistuti Kopenhaageni tippkohtumiseks, nimelt võt-, võtsime kohustuse kaheksakümmend kuni üheksakümmend viis protsenti vähendada heitmeid eh, ja seda globaalse raamistiku kontekstis, juhul kui mm, tõesti samasugused eh, suured eh, tegijad võtavad samasuguseid kohustusi. president Barroso kohustused on sõnastatud president Barroso suunistes, kui ta, teda hääletati teist korda Euroopa Komisjoni presidendiks ning parlament ka kinnitas need eesmärgid möödunud sügisel. Barroso eesmärgid on esimene samm, tähtis on vähendada energiasektori ja transpordisektori süsiniku heitmeid kuni nullini välja. mida see praktikas tähendab poliitikutele siin? paljud teist teavad, et Euroopa Komisjon töötab töötab kaks tuhat viiskümmend teekaardi kallal ka energeetika, transpordi valdkonnas ning majanduses tervikuna ning uuel aastal tulevad need dokumendid välja ning seda siis arutatakse neid dokumente järgmise aasta kestel. ma ei tea, kas see on ainult poliitiline retoorika, aga ma tahaksin rääkida, kuidas need kõrge äh, tasemelised eesmärgid hakkavad kuju võtma tegevuspoliitikates, tegevuspõhimõtetes, mis on väljatöötamisel. see hotell siin üle tänava oli koht, kus Philip Lowe, e, energia peadirektoraadi direktor, pöördus söö, sööassotsiatsiooni iga-aastasel kohtumisel kuulajate poole ja ütles, et see dekarboniseerimine on ülimalt tähtis ning et CCS, CO2 heitmete kinnipüüdmine ja ladustamine on vajalik selleks, et kivisüsi saaks säilida. nii et see dekarboniseerimine on ülimalt tähtis, seda ütles energia, energeetika peadirektoraadi peadirektor. Te nägite neid protsente Äh, mis on eesmärgiks seatud täielik dekarboniseerimine, täielik süsinikuheitmete likvideerimine. Äh, vaatame, mis edasi toimub pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, kaks tuhat kolmkümmend ja nii edasi. eesmärgiks on seatud täielik dekarboniseerimine, ainult nii saab kivisüsi jääda alles energialiikide kombinatsiooni. huvitav on see, et Energia kakskümmend kakskümmend strateegia, mis võeti vastu volinik kolleegiumil täna pärastlõunal ja mida tutvustatakse homme, paraku ei nimeta kivisütt sõna selgelt selles tekstis üldse välja. nagu ma ütlesin oma ettekande alguses, me ei heida kõrvale seda mõtet, et kivisööl on tähtis roll energialiikide kombinatsioonis, aga komisjon ütleb, oma, komisjon oma strateegias kivisütt ei nimeta. ja seda sellest te kuulete, kui komisjon tutvustab oma strateegiat homme hommikul. nüüd konkreetsemalt kivisöe juurde tulles. nagu ma ütlesin, me ei ole põhimõtteliselt eh, selle vastu, et kasutada kivisütt ja teisi fossiilseid kütuseid, aga me oleme mures sellepärast, et ei ole ühesuguseid võrdseid tingimusi ja on arutatud seda asja institutsioonides juba äh, pikalt ja komisjonis oli ka hommikul hääletus. nimelt eh, tuleb lõpetada liikmesriikide tegevustoetused eh, kivisöösektorile ja paljudes riikides eh, ju toodetakse Poolas, Tšehhis kivisütt subsiidiumide abil. teistes riikides jälle mitte, nii et subsiidiumid, toetused peavad lõppema ministrinõukogu ja Euroopa Komisjon on ikka jälle rõhutanud nende toetuste maksmise lõpetamise vajadust. nii et institutsioonid nüüd seavad tähtaja, et tegevustoetuse maksmine lõpetada aasta lõpuks. aga on mõelda ka vaja muudele viisidele, Eh, kuidas kontrolli alla saada, ohjata kivisöest tekkivat saastet. nüüd on olemas süsteem ja seda revideeriti nimelt kaks aastat tagasi ETS direktiivi mm, revideeriti. saastekvoote kauplemise kava on tegevuspoliitika instrument, aga paraku liiga nõrk eh, praegusel kujul, et fossiilsetest kütustest ja kivisöest tekkiva saaste, mm, saastet ohjeldada Äh, jah, seda ETS-i, saastekvootide kauplemise kava ei tasu demonteerida, likvideerida, küll aga on vaja korralikult tööle panna. ja siis meil õnnestub ehk ka lahendada mõned mureküsimused, mis mul on siin üles loetletud. Äh, on vaja vähendada ülemmäärasid, mis saastekvootidega on seatud, lubatava saaste ülemmäärasid on vaja vähendada. ja energiatööstu-, energiasektoris tegutsejad peavad mõistma, et ETS on avatud instrument. ETS e, ise ei viita faas kolmele, ehkki sellest räägitakse väga palju, nimetatud faas neli, faas kolm. E, tähtis on, et see ülemmäär väheneks aastalt aastale ja aastaks kakskümmend seitsekümmend oleks ta jõudnud nulli. meie jaoks ei ole see piisavalt ruttu, tähtis on, et juba mm, sajandi keskpaiku oleks see saaste ülemmäär nullis. aga selleks on vaja kiiresti tegutseda ja ETS-i puhul on tähtis, et see niinimetatud süsiniku offset tickets oleks tõesti äh, tõelised ja ka kõrgekvaliteedilised varsti on komisjonilt oodata ka selle kvaliteedi e, küsimuse lahenduseks e, dokumenti ja eriti tööstusgaasi puhul Hiinas, aga ka Indias on see väga aktuaalne. tööstustegevus muudab seal tootmismalle selleks, et saada kasu sellest offset e, tickets tuludest. ja see on üsna skandaalne on vaja kiiresti reageerida ja komisjon peab tegema ettepanekuid selle kohta. ja liikmesriigid loomulikult peavad toetama neid ettepanekuid. ning siin ma tahaksin rääkida sellest, et et CCS on midagi, mida Maailma Looduse Fond toetab, aga meil on vaja ka korralikku õiguslikku raamistikku CCS-i ähm, elluviimiseks ja see geoloogilise ladustamise direktiiv eh, on üks osa sellest ähm, keskkonnakaitsepaketist, mis kaks aastat tagasi käivitati ja ma arvan, see on hea dokument, aga tähtis on, et seda ka järgitaks. ja kui seda tehakse, siis CCS-iga me saame kindlasti nõusse jääda ja kaasa minna. ma tahaksin tulla äh, söe subsiidiumide juurde lühidalt tagasi, tegemist on poliitilise küsimusega, mis on aktuaalne kõigi teie jaoks. et nüüd näib, et äh, tippkohtumisel otsustatakse asi ära ja mitte konkurentsinõukogus, ülemkogus ja mitte konkurentsinõukogus detsembris ei tule see asi arutusele. me kutsume üles kõiki parlamendiliikmeid ja teiste institutsioonide esindajaid toetama Euroopa Komisjoni ettepanekut ja mitte muutma seda, et tõesti aastal kaks tuhat neliteist need subsiidiumid lõpevad, selline oli Euroopa Komisjoni ettepanek ning mingisuguseid pikendusi ei tohiks lubada ega toetada kaks tuhat kaheksateist majanduskomisjonis oli täna arutusel, tuleb tagasi lükata. loodame, et see lükatakse täiskogul kahe nädala pärast tagasi. veel huvitavam on see, mul on küll paar minutit ainult jäänud. kui me lõpetame toetused, mis otse makstakse eh, kivisüsektorile, siis ei tohi lubada ka selliseid uusi toetusi kasutusele võtta, mida saab maksta kaudselt Äh, see on paraku see, mis Hispaanias on praegu välja pakutud, need kaks härrasmeest, keda te näete siin äh, pildil, äh, asepresident Almunia ja president Barroso, septembrikuus volinike kolleegiumil said sellise vastutahtmisi toetuse oma ettepanekule kolleegidelt ja Hispaania valitsus otsustas osa elektriturust Hispaanias jätta Mm, kodumaise kivisöe põhjale, kodumaise kivisöe põhine elektri tootmine. möödunud nädalal oli asi juba eh, Euroopa kohtus ja komisjoni selline positiivne otsus Hispaania osas eh, on praegu seal Euroopa kohtus vaidlustatud. ja minu viimane slaid kui me suudame lahendada mõned probleemid, mis ma üles nimetasin, lõpetada riiklikud toetused kivisösektorile, tagada, et ei hakka kuskilt tagauksest keegi uusi toetusi välja mõtlema ja maksma kaudselt, siis äh, keskkonnaühendused saavad ka asuda aktiivsemalt tegutsema ning aidata välja töötada tuleviku raamistikku ka kivisöe tarvis. nagu me ütlesime, Maailma Looduse Fond on nõus CCS-iga, CO2 heitmete kinnipüüdmise ja ladustamise äh, mõttega, aga tähtis on, et mõeldaks äh, globaalsele kliimamuutustele seejuures. me oleme ikkagi ennekõike pragmaatikud, ei taha olla dogmaatilised. ja sellepärast me toetame seda mõtet. võib-olla ETS ei hakka toimima äh, nii, et CCS saaks kiiresti Äh, areneda. me teame, et poliitilised mõttevahetused on praegu lõpetatud, tööstusemissioonide direktiivi üle arutelud on lõppenud, aga võib-olla on vaja selle juurde tagasi tulla ja kaaluda äh, norme, äh, normide reguleerimist. meil on ju lämmastiku ja väävliheitmete kohta olemas sellised normid. tähtis on edasi liikuda, kaitstes meie kliimat ja samasugused normid välja töötada ka teiste saasteainete osas. ja kui nüüd energiafirmad on valmis kasutama fossiilseid kütuseid CCS tehnoloogiaga, siis see on üks viis. võib-olla veel paar mõtet. ETS, saastekvootide kauplemise kava on paraku ebaküps ja ka kliimamuutusi ei ole suudetud äh, korralikult reguleerida. ja siis võib-olla peab liikmesriikidel olema võimalus kasutada neid volitusi, mis neil on elektri tootmise direktiivi alusel peatükis kolm. paljud teist teavad nendest. Need on liikmesriigi tasandi pädevused äh, uute tootmisvõimsuste väljaarendamisel, aga seda tuleb teha mõistlikult. tähtis on, et äh, ei rajataks suure süsinikusaastega elektrijaamu. ja jälle tähtis on, et tulevikus ei osutuks raskemaks veel kliimamuutustega võitlemine, sest me oleme praegu langetanud halbu otsuseid. aga ma peatuksin siin. palju tänu. nüüd on kõik äh, sõnavõtud lõppenud, meil on nüüd võimalus esitada küsimusi ja lõpuks saab sõna ka komisjon, meil on kümmekond sõnavõtusoovi ja kaheks minutiks siis kõigepealt esimene sõnavõtusoov, kolleeg Kavaljo. I would like to thank all the ma tahaksin tänada kõiki kõnelejaid, enamus äh, kõnelejad on rääkinud tõhususest, CO2-st, aga õhukvaliteedi puhul äh, te olete eeldanud, et probleem on lahendatud. ja ma ei tea, et see oleks teinud, aga enamus tehnoloogiat, äh, mis on kasutus, mis on kättesaadavad, on väga äh, Äh, kallid ning enamus riike neid ei kasuta, tehnoloogiad, mis on olemas. ning mõned äh, äh, jah, me teame, et lämmastikoksiidide puhul on juba palju tehtud, põletamine ja tehnilised tehnoloogiad, aga taht-, äh, siis tahkete osakeste osas äh, meil on ikkagi veel probleemid ning mis on lahendused siis nende tahkete osakeste puhul äh,, sest nad on väga ohtlikud tervisele, inimese tervisele ja tervisele üldiselt. teine küsimus. Äh, superkriitilised, kriitilised projektid, need on juba mõnda aega toiminud. ma olen töötanud ühe esimese demonstratsiooni kallal. see oli siis äh, peadirektoris number seitseteist tol ajal, mis mis teeb projekti arengu kiiremaks ja mis on see temperatuur, mida siis sellises äh, projekt, mis on see temperatuur, mida kasutada? ja milline, äh, milline on siis näiteks söe kättesaadavus, eelmisel nädalal Lõuna-Aafrika Vabariik ütles seda, need, need reservid, mida nad arvasid, et, et neil on, on palju väiksemad kas see on ainult Lõuna-Aafrika Vabariigi probleem või vajatakse see eh, siis nende söeallikate reservide ülevaatamist? Eh, viimane, viimane küsimus on see, tööstusgaaside mure on täiesti aru, arusaadav, ma nõustun sellega. eelmine nädal komisjon küsis, mida me võime teha mitte ainult eh, tulevikus, aga mida me saame teha ka praegu, see on siis puhta arengumehhanismi all. Eh, projektid, eh, eh, arengud Hiinas ning volinik, kes meile eile sellest rääkis, oli väga positiivselt meelestatud ning arvas, et me saaksime need probleemid lahendatud ning, ning me ei saaks, me ei tohiks suunata nii-öelda raha Euroopast Hiinasse selle mehhanismi alla, aitäh teile! Jirek kolleeg Kirek, palun. jah, palju tänu, mina teen lühidalt. ma pean ütlema, et ma jagan härra, et ma ei jaga härra Tormsteni seisukohta, et CCS-i suhtes raportit tuleb muuta see raport ei ole hea, sellepärast et sest uute tõhusate jõujaamade ehitamist see takistab. kuidas? olukord on selline, et ka muude fossiilsete kütuste puhul eh, saab CCS-i kasutada. võib-olla selline ebaõiglus ikkagi on võimalik ka seadusandlikult eh, likvideerida. kas ei oleks vaja õigusakti, mis eh, lubaks rajada ka tõhusaid söel töötavaid elektrijaamu? see võimaldaks äh, see esiosas seni lahendamata küsimustele vastuseid leida. see võimaldaks rajada uusi äh, sõel põhinevaid äh, jõujaamu. Eh, perdón, presidente, no le he escuchado bien, <laughs> pero vabandust, ma ei saa, kuulnud õigesti, aga ma tänan selle eest, et andsite mulle sõna. ma tänan ka fraktsiooni nimel. loomulikult me kõik kuulasime väga suure hoolega. see teema on siin komisjonis ja ka meie fraktsioonis leidnud väga elavat käsitlemist. minu kolleegid teavad, et ähm, mina võtan alati sõna, kui on kõne all konkurentsivõimetute kaevanduste sulgemise küsimus. Nende kaevanduste sulgemine teatud piirkondades, teatud liikmesriikides võib olla katastroofilise, katastroofiliste tagajärgedega, põhjustades tohutut tööpuudust ja mm, kahjustades ühiskonna sidusust. minu jaoks on väga tähtis see, et äh, töötute arv teatud piirkondades äh, ei suureneks. töötajatele on vaja leida rakendust kui me räägime siin ümberkorraldustest, ümberstruktureerimistest, siis tuleb mõelda söekaevanduste, söetööstuse konkurentsivõimele. ma peatuksin ümberstruktureerimisel siin on lootustäratavaid algatusi, aga kas te võiksite konkreetsemalt öelda, milles need lootused põhinevad? meil on siin väga asjatundlikud eksperdid kohal nagu teie, me räägime siin konkurentsivõimest ja Poola kolleeg Poola kolleeg viitas äh, käituskuludele. kas te võite selgitada seda küsimust lähemalt? ma olen alati toetanud neid projekte, mis vähendavad CO2 heitmeid. aga minu küsimus on nüüd tõesti see, kas on mõeldav, et suhteliselt lähe, lähitulevikus võiks lähtuda sellest, et äh, söe kasutamine ei oleks teravas vastuolus taastuvenergia kasutamisega. täna saab kolleeg Susa Wagner. aitäh. ma õnnitlen esinejaid selgete sõnavõttude eest. mul on paar küsimust. kas te võiksite täpsemalt selgitada, milline on praegu teaduse tase CO2 heitmete vähendamise alastes uuringutes CCS-i osas, mida see kõik maksma läheb? ja teine küsimus milline on kvaliteedi vahe Euroopa söevarude lõikes? kas oleks võimalik selgitada näiteks, milline on Hispaania varude kvaliteet? Uh, thank you, Chair, and thank you, the speakers. I have one question to... aitäh ja mul on äh, üks küsimus härra Pikachile, aitäh, et äh, olete kliima poolt, mitte kõik töösturid ei ole seda, aga mul on üks küsimus. kui te nõustute sellega, et süsiniku püüdmine on tehnoloogia, mis annab süsinikule kas tulevikku või võtab selle ära, siis ma tahaksin vastust järgnevale küsimusele esimene viide või mis on au-, oktoobris äh, välja antud, see on siis komisjoni stsenaarium, ütleb, et ei ole ühtegi äri tänapäeval, kus, kes suudaks kahe, kahe tuhande kahekümnendaks aastaks kakskümmend protsenti süsinikuheitmeid vähendada. nii et et see süsiniku püüdmine ja ladustamine on liialt eh, kulukas seetõttu midagi muud peale nelja või viie demonstratsiooni eh, elektrijaama me tegelikult ei näe midagi muud. kui teie olete, teie olete vastu sellele, et, et liikuda kahekümnest protsendilt kolmekümnele protsendile kasvuhoonegaaside osas, te olete, te olete vastu ka elek-, elektrienergia nii-öelda tulemuslikkuse mõõtmisel. kuidas te saate, ma ei saa aru sellest aru. see ras... mõte on ainult selles, kui, kui meil on kõik traditsioonilised äh, asjad paigus, kui meil on, kas äh, me saame ju tegelikult äh, seda süsiniku püüdmist ja ladustamist toimida siis, kui me kasutame äh, traditsioonilist söe põletamist. ma ei saa aru, ma ei saa aru sellest ärimudelist, kas te kas te aitate meil siis keskkonna to toimimise tulemuslikkust saavutada? aga teine küsimus läheb härra Johnstonile. kui mina oleksin nii-öelda öö, äh, otsekohane, siis teie Maailma Looduse öö, äh, projekti Roosevelt-fondis, äh, see, see on eluliinid söetööstusele. CO kahe ja kasvuhoonegaaside heitmed jätkuvad ja jätkuvad Euroopa elektrijaamades ja teie ise ütlesite, see ei ole miinus kahekümne viie protsendi juures ka aastal kaks tuhat kakskümmend. see on palju laiem probleem. kui Saksamaa vähendab äh, kasv, kui, kui üheksakümne viie protsendiline eesmärk kahe tuhande viiekümnendaks aastaks, mis Saksamaa on seadnud, kui viiskümmend kuni kuuskümmend protsenti kõikidest heitmetest oleks nüüd ja aasta kaks tuhat kümme vahel, siis teie olete avanud teatud mõttes äh, ukse nendele traditsioonilistele elektrijaamadele siis nii-öelda elujõu andmisel. kus siis on see olukord või kuidas me saame siis praegu minna juba heitmete vähendamise teed? järgmine küsimus Kristjan Eilert. ma olen kõigepealt väga tänulik selle eest, et te meile selgitasite, mis aga puudutab tornisid, siis ka minul on äh, küsimus just äh, selles maailmavaates, see on tsentristlik lähenemine, tsentristlik lähenemine kriisile Euroopas. siin ignoreeritakse täielikult rahvusvahelisi arenguid. Äh, kaks nädalat tagasi avalikustas Hiina oma strateegiakava. see puudutab ka äh, söekaevandusi. Vene peaminister Medvedjev ütles kolm kuud tagasi, et Venemaa kavatseb oma elektrit tootmise üle viia söele ja ta on suur netoeksportija. ja meie siin parlamendis oleme veendunud selles, et kui me üleüldse tahame kliimaeesmärke saavutada, seda rahvusvahelises kontekstis, me ei räägi siin Euroopa majanduslikust ebaõnnestumisest, vaid räägime keskkonna mõistes ebaõnnestumisest, siis on meil vaja söe kaevandused kinni panna. nüüd on siin kaks küsimust. meie jaoks on ikkagi huvitav seda ka majanduslikust seisukohast, kuidas areneb söe hind sellel taustal. millised on teie prognoosid? kas söe kasutamine oleks edaspidi odav, arvestades äh, seda, millised tingimused valitsevad praegu Euroopas ja rahvusvahelisel turul. teine küsimus. see, mida Claude Tormsi ütles, ei ole sugugi vale. praegu kerkib küsimus kuidas mõjutab CCS hinna kujunemist? komisjon on siin oma seisukoha võtnud, kas see on nüüd majanduslik või poliitiline seisukoht, seda äh, ma ei hakka arutama, aga siin on ikkagi lahtisi otsi. kolmas küsimus. kui suur on teie meelest tõenäosus, et Euroopas liikmesriikides tõepoolest hakatakse CCS-i direktiivi ellu viima. see on väga suure tähtsusega küsimus Eh, nii, nüüd meil on siis väga palju küsimusi tekkinud, meil on võimalus neile vastuseid kuulda. ma arvan, et eh, alustame võib-olla härra Johnsonist, kes oli enne kõige viimane ja ma oleksin teile väga tänulik, eh, kui te väga keskendunult vastaksite oma küsimustele ja teeksite kiiresti um,. Mrs Carvalho, Carvalho. proua Carvalho puhta arengu mehhanism, nagu te nimetasite, ma arvan, et me nõustume sellega, et on seal kaks tase, kahel tasandil reguleeritud. üks on maailma tasand, teine on Euroopa tasand ning äh, kui ei ole praegu, meil ei ole praegu kokkulepet liikuda maailma tasemele, me võime seda teha Euroopa tasandil, meil on olemas reservid jõud äh, juba selles äh, direktiivis, mis lubab voli-, komisjoni seda teha ning äh, eeldatavasti saab selle liikmesriikide toetuse. nii et see on lihtsalt vajalike üksuste nii-öelda edasiliikumine. härra Kerak ei ole enam siin, aga ma vastan äh, seda ikkagi. Äh, ma arvan, et me, meie temaga, meie tõlgendame erinevalt geoloogilise ladustamise direktiivi võib-olla kui tema assistent on siin või, või kui tahab seda, tahab edasist arusaamast, siis me võime edasi arendada seda teemat ja arutada seda juba nii-öelda off record. härra Mark Turell, mis, milline lootus on siis Hispaania piirkondades, lootusetutes piirkondades, kus kivisöetööstus on kinnipanemise ääre peal neli tuhat töökohta on jäänud, nagu ma olen aru saanud, äh, siis äh, söetööstuses Hispaanias. kontrastina siis taastuvenergia sektoris äh, Hispaanias, see saab, see poliitiline toetus väärib ka tunnustust, seal on umbes kakssada tuhat töökohta teie riigis, selles valdkonnas, selles sektoris. nii et Äh, tööstussektor, energiasektor muutub kogu aeg, me räägime tööstuslikust muutusest äh, paljudes sektorites Euroopas ning äh, Hispaanias on praegu erilised, on konkreetsed küsimused söega seoses. aga nagu ma ütlesin, asi liigub siis taastuvenergia juurde. härra Toomas Äh, siis eelarve ja CCS-i kohta konkreetselt, ma arvan, et ma ütlesin, ma ütlesin kogu aeg, et me aktsepteerime äh, süsiniku kinni, CO2 kinnipüüdmist ja ladustamist. Äh, see on erinev, on toetamine, aktsepteerimine on passiivne tegevus, toetamine on aktiivselt selles suunas tegunemine, tegutsemine, nii et Äh, siis regulatiivsetest küsimustest ma ei rääkinud sellest, sest mul jäi aega puudu, see oli siin slaididel küll olemas. loomulikult äh, te olite variraportöör äh, tööstusheitmete direktiivi osas esimesel lugemisel. ideaalselt meil oleks pidanud olema emissiooni standardid selles seadusandluses, mida nõukogu siis eh, eile, esmaspäeval vastu võttis ametlikult ja formaalselt, aga erinevatel poliitilistel põhjustel siis eh, see eh, seadus ei ole nii tugev, kui ta võiks olla ning nagu ma ütlesin, ma viitasin võimalusele, et see avatakse uuesti tulevikus ning et seda kasutatakse ka kliimakontrolliks, nagu, aga ka teiste heitmete kontrollimiseks. ning äh, taastamisküsimus siis eh, ja Euroopa, nii-öelda Euroopa rolli taastamist kliimaga, muutustega võitlemisel, see tuleb, aga, aga eelarve küsimus ja, ja kui poliitilistel tasanditel ma arvan, et me ei ole eriarvamustel, aga nüüd ma lõpetan siis, aitäh. Pula Alonso. kolleeg Alonso, palun contestando algunas de las preguntas e incluso de formuladas de forma äh, kõigepealt, äh, et mõnedele küsimustele vastata, äh, siis alustaksin keskkonnakaitsest. Hispaania elektrijaamades oleme me välja töötanud keskpika tähtajaga mm, plaani parandada nende olukorda seitsmekümne, kaheksakümne miljoni Äh, euro väärtuses. me tahame vähendada ka lämmastikuheitmeid. see on teema, millel ma tahtsin ka enne juba peatuda, energiaautarkia. see puudutab teisalt ka äh, küsimust, et äh, Euroopa riigid ei tohiks olla ohustatud hinnakõikumistest maailmaturul mis nüüd puudutab üleminekuparameetreid, e, e, siis siin on olemas Euroopa Liidu vastavad juhendid, noh, Hispaania peab neid järgima e, aastatel tuhat üheksasada üheksakümmend kuni kaks tuhat viis on vähenenud meie söe tootmine, töökohtade äh, arv on kahanenud, äh, sada kümme tuhat töökohta on äh, ära, on kadunud ja see näitab selgelt, kuivõrd karmid on tegelikult need meetmed mis nüüd puudutab konkurentsivõimelisi kaevandusi, siis äh, siin ei ole seda õigusaktidega täpselt reguleeritud äh, parameetrid, mida kasutatakse, äh, lähtuvad maailmaturust, maailmaturu hindadest, maailmaturu hind oli kahe tuhande kuuendal, kahe tuhande kümnendal aastal kõrgem kui siseturul Hispaanias ja siis äh, futuuriturul äh, kahe tuhande üheteistkümnendaks aastaks me eeldame, et äh, nõudlus põhjustab seda, et mm, maailmaturu hind on kõrgem kui siseturu hind Hispaanias. mis puudutab taastuvenergiat, siis Hispaania on siinkohal hea näide selle kohta, et eh, fossiilsete energiakandjate ja taastuvenergia kasutamine ei ole ilmtingimata vastuolus. Eh, siin on võimalik toetuda ka tehnilistele argumentidele eh, kui me näeme, kuidas on kujunenud tarbimis, tarbimismahud tippaegadel tipp hetkedel on meil vaja neli koma neli miljonit megavatti. see on siis kuus protsenti, sellest tuleb ähm, taastuvenergiast. me tahaksime taastuvenergia mahtu kolmekordistada. mis puudutab erinevaid söeliike, siis see on tõepoolest tähtis punkt just, mis puudutab väävlisisaldust, lämmastikusisaldust meie elektrijaamad kasutavad erinevat, erinevate süte segu see on ka valdkond, millele me pöörame väga palju tähelepanu. et CCS-projektide arengu osas on meil hea näide Astoriast mis annab meile lootust, et äh, me saame siin edasi liikuda. Äh, meil on pilootprojekt kuni kahe tuhande neljateistkümnenda aastani, me tahame kaks kuni viiskümmend miljonit megavatti saada äh, CCS tehnoloogiaga ja see osakaal peab suurenema. vanu elektrijaamu me tahame mm, üle viia sellele tehnoloogiale. meil on riiklikud reservid ette nähtud võimalike äh, süsinikdioksiidi ladustamise mm, paikade uurimiseks hiljuti samuti äh, andis kuningas välja ka määruse äh, kodumaise söe kasutamise kohta. Äh, see on täielikus vastavuses direktiivi sätetega. siinkohal saan ma veel öelda seda, et me ei saa aktsepteerida seda, et kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks tuleks söekaevandused kinni panna. see tähendab ka seda, et me läheme vastuollu Euroopa Liidu ametliku strateegiaga äh, ma leian, et äh, söetööstuse likvideerimine on vägagi kiirustatud otsus. E, palju tänu. E, ma tänan, härra esimees. ma võtan küsimused ükshaaval. proua Carvalho ja e, saastavad väikesed osakesed. jah, see on väga keeruline tehniline küsimus aga uus tööstusheitmete direktiiv, mille te ise heaks kiitsite, karmistab eeskirju heitmete osas. väävlistustamise tehnoloogia tulemusena väheneb eh, väikeste väävliosakeste hulk. Eh, nüüd kui äh, tõhususe reiting ei ole viiekümne protsendi, siis äh, keelustada äh, söe elektrijaamade rajamine. meie seisukoht on, et praegu on selliste söeraamade rajamine väga kulukas ja kui nad ehitada, siis nad ei oleks konkurentsivõimelised energiaturul. nüüd küsimus kaevanduste kohta. on sada seitsekümmend tuhat kaevurit eh, Poolas ja enamik kaevandusi, kus nad töötavad, on konkurentsivõimelised. seitsekümmend viis miljonit tonni kivisütt kaevandatakse ja sada miljonit eurot on toetustena käesoleval aastal välja makstud. tõhustamate kaevandamismeetoditega langeb vajadus subsiidiumide järele ära, sest lihtsalt kaevandused ise muutuvad efektiivsemaks. nii palju leibkondi, inimesi sõltuvad söe mm, kaevandamisest, et me ei saa Poolas küll selga eh, kivisööle pöörata ja selle järgi ei olegi vajadust. nüüd, mis puudutab CCS-i kasutades eh, toodetud elektri tootmist. ma tuginen siin spetsialistide arvamusele, eh, et CCS-i kulu on kolmkümmend viis eurot ühe tonni seotud kinnipüütud CO kahe tonni kohta. kui hinnad jäävad nii madalaks, nagu praegu nad on, siis see tehnoloogia küll konkurentsivõimeliseks turul ei muutu. kui me räägime CCS-i kuludest, siis me unustame ära, kuivõrd me, palju me toetame taastuvaid energiaallikaid. iga megavatt-tund elektrit, mida toodetakse taastuvatest energiaallikat, on kolmekümne kuni neljakümne euro ulatuses eh, subsideeritud ja Poolas lausa seitsmekümne euro ulatuses subsideeritud. nii et puhta söepõletustehnoloogia toetamine kolmekümne viie euro ulatuses minu arvates ei tohiks küll probleemiks olla eh, tõsi on see, et see on suur hulk raha, arvestades kui suur on eh, kivisöe osakaal elektri tootmises Poolas, aga ometi on see toetus võimalik. tõsiasi on ka see, et hinnad hakkavad tasapisi tõusma ning CCS muutub järk-järgult konkurentsivõimelisemaks. aga tingimus on see, et näidisprojektid käivituvad, mis võimaldavad sellel tehnoloogial eh, täiustuda. ja on võimalik nii muuta see tehnoloogia ka hoopis kuluefektiivsemaks. ja lõpetuseks mul Kristjan Eeler küsis mult e, selle kohta, et e, kuivõrd lootusrikas on, et CCS direktiivi liikmesriigid üle võtavad. E, probleem on CCS tehnoloogia poliitilise ja administratiivse aktsepteerimisega. CCS tehnoloogia ei ole hästi tuntud ja seda peljatakse Äh, poliitikud kardavad seda uut tehnoloogiat, aga niipea kui näidisprojektid käivituvad, äh, peavad sündima ka vastavad õigusaktid, sest vastasel korral Euroopa Liit ei saa kaasrahastada neid projekte. palju tänu selle selgituse eest, nüüd me oleme siis jõudnud nii kaugele, et sõna saab härra Jõksli, palun suur aitäh, härra esimees, oli palju küsimusi ja äh, praeguseks hetkeks on juba palju vastuseid ka nendele esitatud. ma annan veelgi vastuseid, aga kui ma midagi olulist välja jätan, siis äh, palun tuletage see mulle meelde. kõigepealt oli küsimus äh, söereservide kohta ning fakti kohta, et söereservid on Äh, on muutunud äh, Lõuna-Aafrika Vabariigis. Äh, mina kasutasin Saksa ametivõimude andmeid, mida peetakse üheks parimaks. aga ma ütlesin ka seda, ütlesin ka seda, et süsi on olemas, tegelikult reservid on suuremad, aga oluline on see, et reservide definitsioon äh, Äh, sõltub sellest, äh, mis on tõestatud ja mis on majanduslikult kasulik ning et äh, aeg-ajalt siis nii-öelda süsi liigub reservist välja ja reservi tagasi. kui suur osa on siis selle riigi majanduses. samuti ka, mida klassifitseeritakse ressursiks ja mida reserviks me ei ant-, ant-, näiteks on siin erinevus ka selles, et sada nelikümmend, kas sada nelikümmend neli aastat või sada üheksateist aastat äh, on meil veel olemas äh, söereserve. nii et andmed tulevad erinevad, erinevatest allikatest. olid küsimused tööhõive kohta, kaevandus äh, või söetööstuses, eriti Hispaania kohta. mida võin öelda? kui ma alustasin tööd Ühendkuningriigi söetööstuses, siis umbes kakssada kolmkümmend viis, kolmsada viis, kaks, kakssada kolmkümmend viis tuhat töökohta on kadunud ja ainult viis tuhat on alles jäänud, nii et äh, kuidas nende probleemiga toime tulla, ei ole ühtegi parimat kogemust kui Ühendkuningriigi kogemus äh,. Äh, majandus peab olema piisavalt tugev selleks, et leida äh, muud äh, tööhõivet ja loomulikult on see ka liikuvuse, tööjõu liikuvuse küsimus, aga mida ma tahaksin öelda, on see, et kõikide, kõik need äh, töökohad, mis kaovad ühend, kadusid Ühendkuningriigis ja kaevanduste arvu vähenemine äh, muutus äh, Ühendkuningriik maailma üheks suurimaks söeimportijateks, kaks, kolm, neli, viis aastat oli ta neljas maailma suuruselt aga te ei tohiks eeldada, et, et me saame mingisugust äh, keskkonnakasu sellest, et me oleme vähendanud äh, söetööstuse, söekaevanduse või söetootmise vähendamisest. nii et söe tootmine ei ole keskkonnaküsimus, äh, söe põletamine on probleem. kaevanduste sulgemine ei mõjuta mitte kuidagi Euroopa keskkonda. küsiti Äh, mis, äh, mis äh, muudab kaevanduse konkurentsivõimeliseks. konkurentsivõimeline kaevandus on ähm, geoloog-, on ähm, see, mis on tema geoloogia, milline on ähm, reservid, see on kapitalide investeerimine, siis selle kihi paksus, mõned kaevandused on lihtsalt konkurentsivõimelisemad kui teised kahjuks paljud äh, Euroopa söekaevandused ei ole konkurentsivõimelised, mitte sellepärast, et neil ei oleks tehnoloogiat, äh, vaid sellepärast, et nad asub, et söe, söekiht asub väga-väga sügaval ning väga keerukastes tingimustes. küsiti ka Euroopa söe kvaliteedi kohta, kvaliteet kõigub väga suuresti ja mida tuleks öelda, on see, et äh, elektrijaamad eh, võib eh, seadist disainida selliselt, et nad põletavad ükskõik mida peaaegu. kui me räägime klassikalistest saasteainetest, siis, siis loomulikult, mida me võiksime öelda, on see, et eh, ühe kütuse asendamine kom-, kom-, täielikult teise kütusega. aga, aga õige tehnoloogia on võimalik, õige tehnoloogiaga on võimalik päris paljusid asju põletada. siis CO2 kinnipüüdmine ja laadustamine, küsiti ärimudelit, äh, tegelikult äh, härra Pikats juba vastas sellele küsimusele, mina küsiksin sa-, mina küsiksin, äh, mis on ärimudel taastuvenergia puhul või tuumaenergia puhul, kui te ainult vaatate instrumenti, milleks on siis heitmete kaubitsemise skeem, siis see skeem üksinda ei ole piisav selleks, et tuua investeeringuid äh, siis äh, null süsinikuheitmega tehnoloogiatesse. ma arvan, et enamus inimesi aktsepteerib seda, et äh, süsi-, CO2 kinnipüüdmine ja ladustamise projektid on väga suured, siis me, see on oluline ning äh, samuti süüdistati härra Johnstonit eluliini andmisel söetööstusele, aga Euroopa positsioon on nagu kontrastis maailma positsiooniga. maailmas, maailma suures äh, osas äh, söetööstus ei vaja eluliini, sest ta, tal on väga tugev joon, nii et see tuleb ikkagi, me jõuame tagasi küsimuse juurde kas Euroopa tahab olla osa sellest või Euroopa tahab välja jääda ning ma arvan, et kui Euroopa otsustab äh, söe kasutamisest loobuda, siis äh, kaotajad ei ole mitte ainult söetöösturid ja söetööstus, vaid Euroopa majandus, sest äh, ener-, kliimaleevendusmeetmed muutuvad veelgi kallimaks ning ning äh, meil on ikkagi võimalus äh, näidata maailmale, et äh, söe, söega energia tootmine võib olla ka veel ikkagi puhas. kui ma midagi välja jäin, siis aitäh! me täname nende vastuste eest. nüüd on saanud kõik sõna, kas meil on ka üllatuskülaline? jah, meie juurde on tulnud ka peadirektor härra Kluis ja me ta-, sooviksime anda talle veel kord veel sõna. me ei puuduta enam neid teemasid, mida me juba arutasime, aga sõna saab härra Loove, palun. And I uh, apologize to the speakers for not having listened. tänan, ma vabandan, et ma ei kuulnud otse eh, siin ettekandjaid, aga minu kolleeg on mulle, mind teavitanud, millest te siin rääkisite. paar märkust, Euroopa energiapoliitika on terviklik ning Äh, hõlmab nii kivisütt kui ka CO2 kinnipüüdmist ja ladustamist. ja äh, üks neljandik meie elektrist tegelikult pärineb kivisöel töötavatest elektrijaamadest ja paljud liikmesriigid, äh, eriti kus on kivisüsi ja pruunsüsi, annavad oma suure panuse energiavarustuskindlusesse Euroopa Liidus. meil on konkurentsivõimeline omamaine tootmine mitmetes liikmesriikides olemas eh, ning sellega tagatakse allikate mitmekesisus, aga samas eh, kaheksakümmend protsenti kasvuhoonegaasidest tuleb just energiatootmisest ja eh, domineerib siin just kivisöeelekter, mis väga palju heitmeid annab nagu me oleme juba siin aruteludes tähelepanu juhtunud, Euroopa Ülemkogu äh, on pannud kohustuse vähendada äh, kogu majanduses äh, aastaks kaks tuhat viiskümmend kaheksakümmend kuni üheksakümmend viis protsenti kõikidest kasvuhoonegaaside heitmetest võrreldus, võrreldes siis tööstusajastu eelse tasemega ning loomulikult äh, ka kivisöega seoses tuleb seda äh, ülesannet täita. meil on palju häid tegevuspraktikaid, energiakasutuse mahukus, intensiivsus, me oleme üritanud vähendada ja mõju keskkonnale energiatootmises samuti vähendada. et CCS tehnoloogia on üks, mis pakub meile suuri väljakutseid. see on paljutõotav tehnoloogia, aga samas Euroopa Liit peab ka tublisti vaeva nägema, et see palju tõotav tehnoloogiaga teoks saab. siin on tõesti tehnoloogilisi väljakutseid ja eh, ka kommertsväljakutseid ja ka ähm, väljakutseks on elanikkonna suhtumine eh, CO2 kinnipüüdmisesse ja ka ladustamisse. Nende asjadega tuleb väga tähelepanelikult edasi tegeleda. samas on väga selge, et kui me tahame tagada selle CCS tehnoloogia edu, siis mm, kui meil see õnnestub, on, õnnestub meil tõesti ka meie heitmete vähendamise eesmärgid täita palju paremini. me oleme miljard eurot eh, majanduse taastamise kavas ette näinud selle CCS tehnoloogia arendamiseks ning me ka kavatseme saastekvootide kauplemissüsteemist saadava tulu kasutada samadeks eesmärkideks. nii et eh, energiastrateegia kaks tuhat kakskümmend eh, on nüüd välja pakutud komisjoni poolt ja homme seda ka tutvustatakse. see on kinnitatud ning detsembrikuis energiaministrite nõukogus käsitletakse seda strateegiat juba põhjalikumalt ning me ootame ka, et parlament ütleb oma arvamuse vahe dokumendi kohta välja, eh, mis koostatakse seoses selle energiastrateegia elluviimisega. aga energiapoliitika puhul me ei pea ainult mõtlema erinevatele kütuseliikudele, vaid me peame vaatama, millised on meie algatuste prioriteetsed valdkonnad, energiakasutuse efektiivsus, integratsioon energiaturgudel ja infrastruktuurides teatud energiatehnoloogiate arendamine ning Euroopa poliitika välisdimensiooni tugevdamine. ja miks nii? energialiikide kombinatsioon on midagi, mida ennekõike arutatakse liikmesriikide tasandil, kujundatakse avalik arvamus, kuulatakse ära, mida rahvas arvab, siis valitsused ja parlament arutab asja ja Euroopa Liidu tasandil on, võetakse väga tähelepanelikult kuulda neid arutelusid, mis toimuvad energialiikide kombinatsiooni üle, gaasi ja äh, kivisöe ühendamine, CCS tehnoloogiatele suurem taastuvate energiaallikate osakaal energialiikide kombinatsioonis äh, me teame ka teekaardis ka aastaks kaks tuhat viiskümmend, see tuleb sellega tullakse välja järgmise aasta esimesel poolel, aga see teekaart ei saa olema mingiks ettekirjutuseks, me usume, et eh, erinevad stsenaariumid on vaja läbi kaaluda nii nõukogus kui ka parlamendis ja siis eh, inkorporeerida meie eh, otsustesse ja plaanidesse, mis seonduvad energialiikide kombinatsiooniga arvesse tuleb võtta ka neid arutelusid, mis praegu liikmesriikides toimuvad ning niimoodi järk-järgult ma usun, et tekib usaldus teatud stsenaariumite vastu. ja siis saab Euroopa Liit ka sellele tuginedes oma tegevuspoliitikat edukalt kavandada. meil on vaja võimalikult hästi ära kasutada omamaised, omaenda ressursid, aga teha tuleb seda keskkonnasõbralikult ja CCS tehnoloogia võib tõesti eh, selles energialiikide kombinatsioonis väga tähtsat rolli etendada, aga samas on siin ka väljakutseid ja tehnoloogilised, kommertsalased ja ka eh, elanikkonna suhtumise alased väljakutsed, millega tuleb tegeleda. ning me teame, et eh, taastub energiaallikatel on väga tugev üldsuse toetus juba olemas. nüüd dekarboniseerimine eh, nõuab, et kõik näeksid kõikides valdkondades vaeva, ükskõik kas siis tegemist CCS-iga, taastuvate energiaallikatega või mingite muude keskkonnasõbralike energialiikidega. aga selle teema juurde ma tulen kindlasti tulevikus tagasi ja ootan väga eduaruannet selle kohta kuidas rahastatakse selle valdkonna projekte, te teate, et on terve rida näidisprojekte, mida finantseeritakse praegu. kuus sellist näidisprojekti on praegu käimas. ning see on kindlasti heaks toeks, mm, et kõik need uued ideed ka turule jõuavad aga jah, meil on tõesti rasked ülesanded täita. ma sooviksin teid südamest tänada, härra Luve, ma tänan ka kõiki esinejaid ja kõiki kolleege ja äh, nüüd lõpetame, soovin kõikidele kena õhtut!